Tšehhi peaministrit äh, Mirek Topolanekit. tere tulemast, äh, härra peaminister Topolanek. ma tervitan ka Euroopa Komisjoni presidenti Jose Manuel Durao Barroset. armsad kolleegid, me kõik teame, et äh, eesistumine on alati eriliseks väljakutseks ja ma tean, et peaminister Topolanekit puudutab see intellektuaalselt ja emotsionaalselt vägagi, et tema oma äh, poliitilise kogemusega, arvestades ka kommunismi aja aastaid, äh, saab nüüd äh, Euroopa Liidu eesistujaks olla ja sellest siin rääkida. pärast Sloveenia eesistumise aega on tegemist nüüd teise eesistumisega, mille võtab üle äh, üks riikidest, kes liitusid esimesel mail kaks tuhat neli. ma tahaks kõigile kolleegidele öelda, et me toetame täiel määral Tšehhide eesistumist ja me teeme kõik selleks, et äh, Tšehhi eesistumine kujuneks edukaks. ma äh, palun teil Äh, ma annan teile nüüd sõna ja tervitan teid veel kord äh, südamest Euroopa Parlamendis. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci Evropské... Lugupeetud parlamendiliikmed, Euroopa Parlamendi president, Euroopa Komisjoni president täna esinen ma teie ees esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana. Tšehhi Vabariik võttis eesistumise üle Prantsusmaalt ja ma arvan, et tegemist on väga sümboolse ülevõtuga, sest Prantsusmaa mängis Tšehhoslovakkia sünnis väga tähtsat osa. Prantsuse kuningas Charles Neljas äh, on samuti seotud äh, Tšehhi Vabariigi ja Praha ülikooliga ja tema lõi Praha ülikooli ja võttis eeskujuks Sorbonni ülikooli, mis asub Prantsusmaal. mina räägin teile sellest, mismoodi meie edendame universaalseid väärtusi äh, Tšehhi Vabariigis. nii nagu äh, tollel kuningal ei olnud äh, kerge luua ülikooli Prahas, ei olnud ka Prantsusmaal kerge olla Euroopa Liidu eesistuja, kuid paljudeks asjadeks on meil ainult üks võimalus. ei ole juhuslik, et ma valisin Charles Neljanda selle keskaegse kuninga selleks, et rääkida Prantsusmaast ja sellest, kuidas Prantsusmaa austab üldinimlikke väärtusi me ei saaks ju lähtuda eesistumises ainult oma kitsastest siseriiklikest äh, huvidest, nii ei saanud seda teha ka Prantsusmaa ja nii ei saanud seda teha ka Prantsuse kuningas tol keskaegsel perioodil. tuleb eelistada üldiseid moraalseid väärtusi ning ka üldist õigust oma kitsastele huvidele. tahaksin rääkida veel ühest Euroopa Liidust, mida sageli kirjeldatakse kui tehnokraatlikku ja hingetut. mina isiklikult usun esimesse Euroopasse, mis põhineb vabadusel, õigusel, ähm, kõrgetel ja üllastel ideedel ning samuti reeglitel. Need üldinimlikud väärtused, mis seavad üldised huvid kõrgemale üksikisiku kitsastest huvidest, ütlevad seda, et riigi suurus ei olegi tähtis, tähtis on see, et ta toetaks üldist ideed selle riigi roll, mis parasjagu on eesistuja, ei ole kunagi teha otsuseid teiste eest, see on hoopis ähm, debattide soodustamine. ning täna ei olegi ma teie ees kui Tšehhi Vabariigi peaminister, vaid hoopis kui Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. ning need seisukohad, mida ma teile avaldan äh, järgmise kümne minuti jooksul ja need ideed, mida ma asun ellu viima viimase, järgmise kuue kuu jooksul, ei äh, kajasta mitte minu isiklikke veendumusi ega ka Tšehhi Vabariigi veendumusi, vaid kahekümne seitsme liikmesriigi veendumusi. ning äh, ma ei saakski teie ette astuda üheski teises rollis. Euroopa Parlamendi liikmed on otse valitud isikud ja teil on loomulikult õigus minu käest küsida, mida te soovite ja mina äh, selgitan teile hea meelega Tšehhi Vabariigi seisukohti kuid mitte selles ei ole asi. asi, nagu juba öeldud, on selles, et ülemkogu on kokku võtnud kahekümne seitsme liikmesriigi seisukohad, sealhulgas Tšehhi omad, ja tasakaalustab sellega Euroopa demokraatiat. minu roll, meie roll on leida kompromisse ning seda ma kavatsengi teha. Tšehhid Äh, tšehhide kohta öeldakse sageli, et nad ei ole mitte millegagi rahul, et nad aina virisevad ja mossitavad, et teised peaksid neid kartma. et äh, meie oleme sellised, kes äh, seavad ennast esikohale ja on väga sõjakad, kuid ma ei ole sellega nõus. sarnaselt Digi Masarekiga, esimese presidendiga, olen ma veendunud, et Tšehhi küsimus on tegelikult samuti Euroopa küsimus ning äh, see on küsimus, mis on arenenud üle-euroopalises kontekstis vastavalt üldistele Euroopa väärtustele ning teiste riikide arengutele. nagu Masserik kirjutas oma raamatus saja aasta eest, on Tšehhi küsimus midagi sellist, mis seondub keele ja kultuuriga, kuid selle küsimuse lahendamine on kulgenud paralleelselt kõigi teiste Euroopa riikide sarnaste küsimuste lahendamisega, seega ei ole see eh, toimunud isolatsioonis ja ta vastab euroopalikele väärtustele üldiselt. ma arvan, et see on tõsi ka täna. Eh, täna, mil Euroopa Liit otsib Euroopale uut nägu, mis tõepoolest kajastaks euroopalikke väärtusi ja resoluutselt vaataks kahekümne esimese äh, sajandi kahekümne esimesel sajandil äh, tekkivatele väljakutsetele vastu. ma usun mitmekesisusse ning äh, täpselt nagu üheksateistkümnendal sajandil, nii ka täna on Tšehhi rahvas väike, kuid sellest hoolimata moodustab ta juba ammu osa üldisest Euroopa perekonnast ja ma loodan, et me saame oma võimekust tõestada järgmise poole aasta jooksul. Tšehhi Vabariik võtab üle eesistumise väga tähtsal äh, ajajärgul, nimelt kahe tuhande üheksandal aastal, mil möödub viis aastat kahe tuhande neljanda aasta laienemisest ja ähm, kahe tuhande neljas aasta oli üks äh, tähtsamaid aastaid Euroopa Liidu ajaloos samuti tähistame me kahekümne aasta möödumist raudse eh, kardina langemisest, eh, mis tähendab seda, et endised Nõukogude Liidu eh, riigid sa-, taas saavutasid oma iseseisvuse. ning kahe tuhande üheksandal aastal möödub kolmkümmend aastat ka esimestest Euroopa Parlamendi otsevalimistest. kui vaadata Euroopa Liidu institutsioonide kolmnurka, siis just nimelt parlament on kõige otsesem võimukandja, sest ta on ainuke otsevalitud institutsioon ja kuna korduvalt on kutsutud Euroopa Liitu üles vähendama demograaf-, demokraatia defitsiiti, siis on Euroopa Parlamendi volitusi ka suu-, suurendatud. ning kahe tuhande üheksandal aastal möödub kuuskümmend aastat ka NATO loomisest, NATO on teatavasti kõige tähtsam kaitsealane allianss ta on aidanud kaasa Euroopa julgeoleku loomisele ning samuti äh, meile oluliste väärtuste rõhutamisele nii siin kui teisel pool Atlandi ookeani kahe tuhande üheksas aasta on väga mitmekesine, kuid selles on ka mitmeid suuri väljakutseid. me peame lahendama institutsioonidega seonduvad probleemid. Euroopa Liidu rahvusvahelist rolli testitakse Gruusias, kus konflikt on ikka veel lahendamata, kuid samuti ka Lähis-Ida piirkonnas ning julgeolek on meie jaoks põletav probleem ka aastal kaks tuhat üheksa. nii nagu Prantsusmaa eesistumise ajal, nii peab ka Tšehhi Vabariigi eesistumise ajal kõikide nende väljakutsetega tegelema ning loomulikult võib tekkida veel uusi üllatusi. Euroopa Liidu pikaajaline tegevusplaan äh, ei ole midagi sellist, mida eesistuja saaks väga palju mõjutada, kuid eesistuja saab tavaliselt valida prioriteedid oma eesistumise ajaks ning mina räägingi sellest, millised on meie prioriteedid. kõigepealt tuleb tagada, et need prioriteedid ei kajastaks mitte ainult äh, tšehhide endi vajadusi, vaid ka Euroopa Liidu arengut, Euroopa Liidu seisukohti ja teiste liikmesriikide vajadusi ja seisukohti. me oleme proovinud leida konsensust ja mitte minna teistega vastuollu. mitte kõik ei saa nõustuda sellega, mida meie oleme prioriteetideks valinud, kuid me loodame, et kõik leiavad siiski midagi, mis just neile sobib. nii nagu teiste liikmesriikide jaoks, nii on ka Tšehhi Vabariigi jaoks eesistumisperiood võimalus võimalus tõmmata rohkem tähelepanu neile valdkondadele, milles me saame Euroopa Liidule anda lisaväärtust. mis need siis on? riigid, mis sõltuvad maagaasi ja nafta impordist ning samuti endise idabloki riigina, saame meie Tšehhi Vabariigis väga hästi aru, mida tähendab energia tarnekindlus. see tähendab, et meil on vaja tugevat ja sõltumatut välispoliitikat kuna oleme üsna uus Euroopa Liidu liikmesriik ja meil on totalitaarse režiimi kogemus, äh, siis äh, oleme me eriti tänulikud selle eest, et me sellesse liitu kuulume ja püüame tugevdada koostööd nendega, kes on äh, seni jäänud ukse taha. nii nagu Prantsusmaa on ära kasutanud oma oskusteavet Vahemere piirkonnas, nii tahame meie ära kasutada oma oskusteavet idapoolse partnerluse asjus ja meie kolmas panus Euroopa Liitu oleks kahtlemata abi panganduskriisi lahendamisel, sest meie elasime panganduskriisi üle üheksakümnendate aastate alguses. ja kuna me ehitasime siis uuesti üles oma pangandussüsteemi, oleme me üks väheseid riike, kes praegu ei pea oma pankadele äh, appi minema, ei pea neid välja ostma, kuna on tekkinud finantskriis. meie prioriteedid äh, kajastuvad kindlasti Tšehhi prioriteete Tšehhi oskusteavet kui ka Euroopa Liidu arenguid üldiselt. nagu te teate, on meie motoks äh, tõketeta Euroopa, Europe without barriers ja ma arvan, et alapealkirjaks võiksime panna reeglitega Euroopa. see visioon on väga tähtis just praegusel väga segasel ajajärgul ma arvan, et ainult siis, kui Euroopa täielikult kasutab oma igakülgset potentsiaali, on tal võimalik poliitilises ja majanduslikus konkurentsis tugevalt kaasa rääkida ja see on eriti oluline praeguse kriisi ajastul mitu aastat ei ole me saanud oma potentsiaali täielikult ära kasutada, sest meil on mitmeid sisemisi tõkkeid, näiteks viimased tõkked nelja põhivabaduse kehtestamisel Euroopa Liidus mõttetu halduskoorem ettevõtjate jaoks ja samuti piisavate äh, ühenduste puudumine erinevate energiakanalite vahel. Euroopa ilma liigsete reeglite ja tõketeta, see tähendab seda, et äh, me peame kaotama igasuguse ebaseadusliku tegevuse, mis, äh, mis on ohuks Euroopa julgeolekule. tõkete väga selge määratlemine annab meile võimaluse mängida aktiivsemat rolli ka väliste tõkete purustamisel, näiteks rahvusvahelised kaubandustõkked ja nii saame paremini ära kasutada oma konkurentsieelist. Tšehhi Vabariik püüab täita kolme suurt eesmärki, seda siis järgmise kuue kuu jooksul. Neid võime nimetada öö, ka kolmeks e-ks inglisekeelsete äh, sõnade järgi, esimene neist on majandus, kuid ähm, kõige tähtsam E on tegelikult kaks G-d, kaas ja kaasa, võttes arvesse kahe tuhande üheksanda aasta alguse kriise. kaks G-d, G-ga algab teatavasti ka sõna gravitatsioon, on suhteliselt raskeks väljakutseks. ma võiksin siin rääkida mitu tundi sellest, millised on meie teised prioriteedid, kuid ma usun, et Tšehhi Vabariik on eesistujana ennast juba pisut tõestanud. täna on neljateistkümnes jaanuar, seega oleme me eesistujaks olnud kaks nädalat ja selle aja jooksul oleme me lahendanud Vene gaasitarne keerulise probleemi ja samuti aidanud pidada läbirääkimisi Venemaa ja Ukraina vahel. me oleme viinud Euroopa delegatsiooniga Lähis-Ida konfliktipiirkonda ja me oleme saavutanud edu humanitaarabi andmise äh, toetamisel Gaza sektorisse, Gaza sektori inimestele. me oleme teinud edusamme ka siseriiklikul tasandil, nagu te teate, meie valitsuses äh, toimunud muudatused, opositsioon on meid brutaalselt rünnanud, nemad proovivad kahjustada meid kui eesistujat ja nad püüavad pantvangi võtta Tšehhi Vabariigi välispoliitilisi kohustusi, rakendades neid oma sisepoliitiliste huvide vankri ette. nüüd räägin teile sellest pisut täpsemalt. kõigepealt majandus. Tšehhi Vabariik nõuab, et rakendataks G kahekümne seitsme tippkohtumise järeldused, see kohtumine toimus novembris kaks tuhat kaheksa ning samuti toimus ülemkogu kohtumine detsembris kaks tuhat kaheksa edu saavutamise võti seisneb selles, et me väldiksime protektsionismi ja peaksime kinni juba kokku lepitud kaubandusreeglitest. Euroopa Liit ei tohi sulgeda uksi ülejäänud maailma eest, ta peab olema nii avatud kui vähegi võimalik. ja selles ajajärgus praegu tahaksin ma kasutada Joseph Dolli sõnu, kes on Rahvapartei fraktsioonist ja kes on öelnud, et praegune majanduskriis ei ole mõeldud kapitalismi purustamiseks, pigem on see tekkinud poliitiliste vigade tulemusena ning ka selle tulemusena, et finantsturgude toimimist ei osatud õigesti ette näha. tsitaadi lõpp. meil on vaja adekvaatset kapitali äh, lahendusi finantskriisile erinevaid määrusi, reitinguagentuuride paremat reguleeritust ja nii edasi. me leiame ka, et on vaja tugevamat määrust euromaksete kohta ning lõpetuseks tuleb ähm, lõpule viia ähm, vastav teejuht, vastav dokument. me peame analüüsima ka neid võimalusi, mida praegune seadusandlus meile annab ja neid võimalusi ära kasutama ainult majanduslikult tugev Euroopa Liit eh, suudab täita kõik need väljakutsed, mis meie ees seisavad ja mis seonduvad ka kaubanduse, keskkonna ja julgeolekuga. eesistujariik peab pühenduma Euroopa majanduse ähm, jalule aitamisse, jalule aitamisele ja samuti tuleb meil lõpule viia Lissaboni lepingu ratifitseerimine, meil tuleb ehm, tegeleda pikaajaliste struktuurireformidega meil tuleb tegeleda ka põllumajanduspoliitiku, põllumajanduspoliitikaga. otsetoetuste kava reformimine on olulise tähtsusega ja see puudutab nii toetuste summasid kui ka nende summade äh, maksmist. ning äh, täpsemalt arutatakse neid küsimusi pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, mil ÜPP-d edasi reformitakse. praeguse kriisi mõju on kahtlemata pikaajaline ja see mõju ähm, on eriti ilmne, kui me vaatame oma konkurentsivõimet. meil on tähtis pöörata tähelepanu oma neljale põhivabadusele, mida me kõik tunneme, kuid äh, ma lisaksin ka viienda põhivabaduse ning see on teadmiste liikumise äh, põhivabadus, mis toob mind äh, jällegi tagasi keskaegsete, keskajal loodud ülikoolide juurde. me peame parandama oma määrusi, oma õigusakte, vähendama halduskoormat äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks ja selles suhtes loodab Tšehhi Vabariik meile abiks olla. eesistujariik äh, keskendub ka WTO läbirääkimistele. me paneme väga suurt rõhku Doha läbirääkimisvoorule ja loodame, et seal saavutatud edu annab aluse pikaajaliseks eduks. juhul, kui läbirääkimised taas peatatakse, siis püüab eesistujariik kehtestada mitmepoolseid avada uusi läbirääkimisi mitmepoolsete reeglite kokkuleppimiseks ja me ei tohiks unustada ka investeeringuid haridusse, teadusse, innovatsiooni ja seda, et tuleb kahandada halduskoormust. ja siinkohal lubage mul tsiteerida härra Martin Schulzi. Euroopa ei saa konkureerida teiste regioonidega kui tal on madalad, selliste regioonidega, millel on madalad standardid ja vähesed äh, palgad, juhul kui me ei äh, suurenda oma konkurentsivõimet, tsitaadi lõpp. siis energia tarnekindlus. see sobib väga hästi meie praegusse konteksti. globaalne kriis võib Euroopat mõjutada, kuid juhul, kui meil on ka energia äh, na äh, nappus, siis äh, mõjub see meile halvavalt ja seetõttu püüab Tšehhi Vabariik tagada energiatarne, mis oleks tõhus ja kindel. ja siinkohal tahaksin keskenduda selle probleemi kolmele tahule. kõigepealt strate-, strateegiline energiaalane ülevaade Äh, mis meile näitab, mismoodi energiat praegu tarnitakse, äh, siis äh, sobivad infrastruktuuriprojektid, teiseks minimaalsete vajalike naftavarude ja teiste varude säilitamine. praegu on, loetakse miinimumiks üheksakümmend päeva, see peaks olema sada kakskümmend ning kolmandaks üle-euroopalised võrgustikud, see on nagunii osa paketist äh, energia tarnekindluse kohta, milles lepiti kokku novembris kaks tuhat kaheksa. samuti on väga tähtis tugevdada Euroopa Liidu infrastruktuuri üldiselt, muuhulgas ka praegused piiriülesed ühendused ja teised ühendused erinevate energiasüsteemide vahel ja siin loodame me ka Euroopa Parlamendi toetusele. loomulikult püüame me ka mitmekesistada tarne ja transiidi äh, marsruute. Nabucco torujuhtme valmissaamine on kahtlemata kõige kõrgem prioriteet. ja me peame püüdma ka mitmekesistada nii-öelda energia, miks energiasegu. siin võiks mõelda tuumaenergiale ja ka öö, äh, uutele energiaallikatele, kuhu tuleb alles teha investeeringuid. energiatarnekindluse saavutamine sõltub öö, ka sellest lepingust, mida meie, sellest kokkuleppest, mida meie aitasime läbi rääkida Venemaa ja Ukraina vahel, et tuua nende suhetesse pisutki selgust ja läbipaistvust. me püüdsime mõista nii Venemaad kui Ukrainat. ja nüüd peaks tarned Euroopasse jätkuma. Euroopa Liit peab aga tegema otsuseid, peab vastu võtma meetmeid selleks, et selline kriis tulevikus ei korduks, kuivõrd selline kriis kahtlemata mõjutab meie liikmesriike. meil on vaja et maagaasi valdkond üldiselt oleks läbipaistvam, tuleb mitmekesistada varustuskoridore ja transiidimarsruute ning tuleb tõsiselt mõelda, kuidas me saaksime välja arendada ohutut tuumaenergiat, ohutut tuumaenergia kasutamist. ei tohi ka unustada, et infrastruktuuri loomine Euroopa Liidus on eelduseks tugeva maagaasituru loomisele me peame paremini koordineerima ka ülekandesüsteeme ja üles ehitama tugeva ühisturu elektri ja maagaasi jaoks ning see tähendab, et meil tuleb kõigepealt luua puuduvad infrastruktuuri osad. elektri jaoks on olemas kaks direktiivi ja kaks määrust ja üks määrus, mis aitavad liberaliseerida elektri ja maagaasi turgu. veel üks eesmärk on luua agentuur koostööks energia küsimuse reguleerijatega. veel üks küsimus on energiatõhusus. selle küsimusega kavatseb pikemalt tegeleda Rootsi, kes on järgmine eesistuja. ja seega praegune troika ehk siis Prantsusmaa, Tšehhi Vabariik ja Rootsi tegelevad kõik energiaküsimusega muidugi on meie prioriteedid seotud ka kliimakaitsega, keskkonnakaitsega ja me püüame pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat oluliselt äh, vähendada CO2 emissioone, teha seda koostöös Hiina ja USA-ga ja üldse saavutada üldise rahvusvahelise konsensuse, mida loodetavasti saavutatakse Kopenhaagenis kahe tuhande üheksanda aasta lõpus. me peame ühtlustama keskkonnanõuded, konkurentsinõuded ja ühtlasi tagama julgeoleku. kahe tuhande üheksanda aasta algus meenutas meile, et alati tuleb oodata ka ootamatut. Need pinged, mis taas lahvatasid Iisraeli ja Hamasi vahel, ei nõua mitte ainult seda, et Euroopa Liit aktiivselt tegutseks, vaid nad nõuavad ka seda, et me koordineeriksime oma tegevuse regionaalsete üksustega. kui Palestiina oleks täiesti tõeliselt sõltumatu, siis suudaks ta ise tagada korra ja äh, läbi saada oma naabritega. võttes arvesse praegust olukorda, peab Euroopa Liit toetama Palestiina infrastruktuuri ja tugevdama Palestiina omavalitsuse autoriteeti tšehhid soovivad säilitada häid suhteid nii palestiinlaste kui iisraelastega, kuid kui Lähis-Idas ei looda pikaajalist rahu, ei ole see võimalik. kui me vaatame Lähis-Ida konflikti ja vaatame Gruusia ja Venemaa vahelist konflikti, siis me näeme, kui tähtis on, et Euroopa Liidul oleks toimiv strateegia ning idadimensiooni äh, ähm, süvendamine on meile samuti tähtis, see tähendab seda, et me saame paremini läbi selliste riikidega nagu Ukrainaga, ka Kaukaasia riigid sellel ei ole mitte ainult moraalset tähtsust, vaid ka praktiline tähtsus, sest selline koostöö aitab mitmekesistada väliskaubandust ja samuti ka energiatarneid. mis puudutab üleatlantilisi suhteid, siis on selge, et ilma neid suhteid äh, süvendamata ei ole meil võimalik äh, Euroopa Liidu rolli globaalsel tasandil tagada. seda rolli ei saa muidugi kanda ka ainult USA üksinda. Äh, pikas perspektiivis keskendume me majandusele, keskkonnakaitsele, energiaküsimustele ning ka koostööle kolmandate riikidega, näiteks Pakistan, Afganistan, Venemaa, Lähis-Ida riigid. mis puudutab meie positsiooni maailma tasandil, siis kõige tähtsam on seisukoht, mille me võtame seoses partnerluslepinguga, mille me oleme sõlminud Venemaaga ja meil on vaja et Euroopa Liit Venemaad paremini mõistaks, et me seda ühiselt analüüsiksime. seetõttu on meil vaja teha koostööd Venemaa-alaste ekspertidega kõikjal Euroopas. Tšehhi Vabariik jätkab ka äh, laienemisläbirääkimisi, mis puudutavad Lääne-Balkani riike ja Türgit. Lääne-Balkani riike ei tohi unustada oma majanduslike probleemide tõttu, mis meil siin on. Horvaatia puhul kavatseb eesistuja teha kõik, mis võimalik selleks, et laienenud Euroopa tõesti hõlmaks ka Horvaatiat. ja ma arvan, et Horvaatia on väga positiivseks näiteks, mis aitab ähm, mis aitab anda uut lootust ka Lääne-Balkani riikidele, mis tulevikus soovivad liituda. me pöörame suurt tähelepanu Euroopa naabruspoliitikale ja suhetele partnerriikidega üldiselt. sealhulgas on suhete tugevdamine Iisraeliga ehk siis lõunamõõtmes ning püüdlused Lähis-Ida rahu suunas ja praegused äh, dramaatilised arengud ei tohiks meid heidutada selles ülesandes, vaid vastupidi, nad rõhutavad seda vajadust rahuliku lahenduse leidmiseks. ja viimaseks, kuid samuti tähtsamana, tähtsana peame silmas äh, Euroopa rolli juures maailmas sisemist julgeolekut, me teame, et äh, praegused julgeolekuriskid ületavad piire ning vabadusel, eh, turvalisusel ja õigusel põhinev ala ning selle laienemine on kindlasti tagatiseks meie kodanikele. me püüame teha uusi püüdlusi Schengeni koostöös, politsei ning tolli eh, koostöös ning tsiviil- ja kriminaalasjades. me teame, et meie eesistumisperioodi langevad ka Euroopa Parlamendi valimised, mis kindlasti toovad kaasa pingelisema poliitilise olukorra ja teatud õigusloomeliste asjade ümberkorraldamisel, nii et need kõrvale ei jääks. me kindlasti alustame arutelusid Euroopa Komisjoni uue vormi üle ning Tšehhi üles, eesistuja ülesandeks on ka arutada Iirimaaga seoses Lissaboni lepinguga, seda peame tegema kindlasti, pidades silmas nende suveräänsust ning austades neid me teame, et ka Tšehhi Vabariik tõenäoliselt ei ratifitseeriks seda hetkel, nii et seetõttu me peame olema tundlikud selles küsimuses. meie küsimus on ka Euroopa küsimus ja tõenäoliselt mitte ükski ähm, rahvus Euroopas ei ole nii pikalt oma identiteeti arutanud. Euroopa Liit läbib praegu midagi sellist, mida meie tunneme oma ajaloost ning eesistujariigi rollis pakume me seetõttu Euroopale kahtesadat aastat eh, kogemusi otsingutes oma rolli ja oma kohta Euroopa rahvaste perekonnas. Tšehhi eesistuja mõtted võiks olla kokku võetud Václav Gritši, Tšehhi eh, filosoofi mõtetega seitsmekümnest aastast tagasi me ei usu, et äh, tšehhid oleksid Euroopa keskmes mitte ainult geograafiliselt, vaid ka hingeliselt ja vaimselt. me oleme seal, kus mõjud äh, kokku saavad ja meid ümbritsevad Euroopa rahvad, kui mitte otseselt, siis kaudselt. ja ma usun, et äh, need sõnad peaksid inspireerima meid ka kahe tuhande üheksanda aasta alguses, mil meie ülesandeks on modereerida Tšehhi Vabariigi poolt siis arutelusid Euroopa Liidu üle, aitäh. Um- aitäh teile väga konstruktiivse ja äh, detailse äh, aruande eest ja soovin teile kõike, kõike head. Euroopa Komisjoni president, palun. parlamendi president, nõukogu eesistuja, lugupeetud daamid ja härrad kahe tuhande üheksanda aasta esimesed päevad ei jäta mingit äh, kahtlust. järgmised äh, kuus kuud panevad Euroopa Liidu proovile. Euroopa peab, Euroopa peab äh, leidma oma ähm, võimalused aidata oma kodanikel ja ettevõtetel saada üle majanduskriisist. Euroopa peab näitama üles oma solidaarsust rasketes olukordades, nagu näiteks gaasitarnete äh, katkemine, mis meil praegu päevakorras on. Euroopa peab näitama oma võimeid äh, konflikti lahendamise vallas. Äh, näiteks nagu praegune Gaza konflikt. tihedas koostöös Tšehhi Vabariigiga ma tervitan siin peaminister Topolanekit ja kogu tema meeskonda ja soovin neile palju edu ja ütlen, et ma usaldan täielikult Tšehhi Vabariigi võimekust täita sellist olulist rolli. tihedas koostöös Tšehhide kui eesistujariigiga ja Euroopa Parlamendiga äh, teeb komisjon kõik, et olla äh, ülesannete kõrgusel. järgmise kuue kuu jooksul peame kodanikele näitama, et Euroopa Liit on täiesti asendamatu me peame eurooplastele näitama, miks neil on otsene huvi äh, valida Euroopa Parlamendi äh, tulevasi saadikuid. me peame näitama, et Euroopa Liidul on vaja äh, seda tõhusust ja demokraatiat, mida tagab meile Lissaboni lepik ja selle tõttu on meil rohkem kui kunagi varem tarvis Lissaboni lepingut, mille on heaks kiitnud kõik kahe tuhande kaheksandal aastal näitas Euroopa Liit, et äh, ta oli võimeline vastu võtma raskeid otsuseid, mis äh, puudutavad meie kodanikke järgnevatel aastatel. energia ja kliimapakett on vastu võetud, see võimaldab meil edasi liikuda rahvusvahelise ambitsioonika äh, ähm, konsensuse suunas kahe tuhande üheksanda aasta detsembris. kahe tuhande kaheksanda aastal näitas Euroopa Liit üles ka võim-, võimalusi, võimet kiirelt muutuda, näiteks äh, majandus- ja finantskriisis, kus äh, me võtsime vastu Euroopa majanduse taaseland-, elavdamise kava. kahe tuhande üheksandal aastal äh, on Euroopa Liit ol-, kahe tuhande kaheksandal aastal Euroopa Liit vahendas äh, Venemaa ja Gruusia vahelist konflikti ning äh, ka Gaza konfliktis üritasime vaenupooli lähendada ja tänu Euroopa Liidule avati humanitaarkoridor selleks, et aidata Palestiina rahvast. Euroopa Liit äh, ähm, aitas leida ka äh, lahendusi ka G kaheksa, kahekümnel äh, mm, majanduskriisist väljumiseks. ja me mängisime suurt rolli Doha konverentsil ja mängime suurt rolli ka ähm, aastatuhande eesmärkide saavutamisel, mida praegune kriis ei tohi küsimärgi alla seada. Euroopa Liit jätkab oma tegevust selleks, et vastu astuda praegustele äh, väljakutsetele. komisjon jätkab sellel aastal äh, Äh, oma püüdlusi selleks, et äh, me ei kaotaks oma mm, tegutsemisvõimet. me keskendume seejuures ka Washingtonis toimuvale kohtumisele ja me väga oluliseks sündmuseks saab olema G kahekümne kohtum-, tippkohtumine Londonis. vaja on, et Euroopa Liit äh, jääks ühehäälseks ja oleks juhtpositsioonis lahenduste leidmisel sellel aastal me üritame äh, paremini reguleerida äh, finantsturge ja äh, õiguse, mm, vabaduse ja turvalisuse ala programme. me valmistame ette oma positsioone e-, eelarve läbivaatamise alal. me oleme eriti tähelepanelikud sotsiaalmajanduslike arengute suhtes ja teeme võtame vastu kõik vajalikud algatused. väga olulised äh, protsessid on praegu käimas äh, eurorühma, äh, eurorühma alal. Tšehhide eesistumise ajal oleks neid võimalik vastu võtta ka enne Euroopa Parlamendi volituste lõppemist. ma mõtlen siin näiteks sotsiaalpaketile ja energia siseturule Äh, mis äh, praeguses olukorras on eriti vajalik. ma mõtlen ka telekomi paketti ja maanteede paketti. just äh, siin peavad Euroopa või tunnevad Euroopa Liidu kodanikud tu-, maja, turumajanduses siis kõige suuremat survet ning just siin saab Euroopa Liit oma tegevusega midagi muuta. küsimus, mis vajab meie kiiret tähelepanu, on loomulikult gaasitarned, kus täiesti mitte meie süül oleme me segatud äh, vaidlusesse Ukraina ja Venemaa vahel gaasitarnete vahel. selleks, et seda asi äh, lühidalt kokku võtta, ütleme, et see on vastuvõetamatu ja uskumatu. vastuvõetamatu on see, et Euroopa tarbijad teatud liikmeriik, liikmesriikides ei saa ikka veel maagaasi peale tervet nädalat aega katkestusi, see on uskumatu seetõttu, et me oleme olukorras, kus päev peale olulise lepingu allakirjutamist kõrgel tasandil kinnitustega Ukraina ja Venemaa ähm, liidritelt ähm, on see ikka samasugune olukord meil. Venemaa ja Ukraina näitavad, et nad ei suuda täita oma lubadusi teatud Euroopa Liidu liikmesriikidele ja tõsiasi on see, et Gazprom ja Naftogaz ei suuda täita oma kohustusi Euroopa tarbijate suhtes. tahaksin saata väga selge sõnumi Moskvasse ja Kiievisse kui Euroopa Liidu poolt äh, nii-öelda sponsoreeritud äh, lepingust kiiresti kinni ei peeta, siis me mm, soovitame Euroopa ettevõtetel pöörduda kohtusse ning liikmesriikidel otsida alternatiivseid energiatarne ja transiidi vorme. nii et me näeme õige pea, kas tegu on tehnilise luksatusega või puudub täielikult poliitiline tahe lepingust kinni pidada ja kui ma saan selle selgemalt välja öelda, kui lepingust kinni ei peeta, siis tähendab see seda, et Venemaa ja Ukraina ei saa meie silmis olla enam energiaasjades usaldusväärseteks partneriteks. igal juhul tuleb komisjon välja edasiste ettepanekutega, mis puudutavad äh, parandatud energiatarvete turvalisust Euroopas, seda pidades silmas meie viimatist energiapoliitika läbivaatamist, energiapakett ning viie miljardi euro suunamine eelarvest, mis on kulutamata just energiasektorisse, on olulise tähtsusega selleks, et täita need lubadused, mis me andsime viimasel ülemkogul kõige kõrgemal tasandil. Euroopa peab astuma konkreetseid samme nüüd, et vältida sellise olukorra kordumist tulevikus. kui ma nüüd vaatan laiemalt majandust, siis kõik märgid näitavad, et ökonoom- või majanduskliima halveneb jätkuvalt. ja tõenäoliselt asjad äh, halvenevad veelgi, enne kui nad paranema hakkavad me ei tohi enda eest peita olukorra tõsidust, kuid me ei tohi olla ka negatiivsed ja fatalistlikud. me oleme paika pannud õiged strateegiad selleks, et kriisist välja saada, me saame aidata neid, kes on kõige haavatavamad ühiskonnas ja me saame nüüd langetada otsuseid, mis äh, annavad hea vundamendi selleks ajaks, kui me kriisist välja tuleme ja me loodame loomulikult, et me tuleme välja. peamine prioriteet peab lähinädalatel olema kavatsuste reaalsuseks muutmine ning praegune Euroopa Nõukogu äh, pakett on äh, õige vastus, see annab äh, motivaatorid ühe koma viie protsendi Euroopa Liidu skp ulatuses igas liikmesriigis. see on suunatud peamisele tõhususele ehk siis äh, pikaajaline konkurentsivõime ja lühiajalised motivaatorid. kuna tegu ei ole pikaajalise debatiga, vaid äh, me räägime siin kriisist, mis puudutab äh, iga kodanikku, siis me peame tegelema ka otseselt nende sotsiaalsete tagajärgedega ja me kasutame Euroopa mõõdet äh, kõige paremas vormis koordinatsiooniks, selleks et äh, liikmesriigid äh, omavahel positiivselt koos toimiksid. selleks, et programmi käivitada, on meil vaja eesistuja aktiivset pühendumist, konkreetsete liikmesriikide toetust, nõukogu toetust ning parlamendi selget kavatsust, ehk siis kiiret kokkulepet nende õiguslike ettepanekute osas, mis puudutavad just eh, vahendite üleviimist eh, Euroopa Globaliseerimisfondist. viis miljardit eurot kulutamata rahasid eh, peavad minema strateegilistesse projektidesse, mis puudutavad otseselt energiat ja energiaühendusi Vene ja Ukraina kriis on teinud väga selgeks, et nende lõhede täitmine energia infrastruktuuris on strateegiliselt kasutoov kõigile. kava käivitamine peaks äh, suunama ka kakssada miljardit eurot otse majandustesse ning äh, me peame loomulikult olukorda jälgima sedavõrd, kui see areneb lühiajalisi tegevusi ellu viies ei tohi me silmist kaotada pikka perspektiivi ja teatud äh, edule saame kindlasti rajada edasised sammud, näiteks nagu senine edu äh, siseturuga. ja Euroopa eesistuja moto Euroopa ilma piirideta või tõketeta on loomulikult inspireeriv Euroopa ilma tõketeta vajab reegleid, Euroopa reegleid, mis tagaksid võrdsed tingimused erinevatele liikmesriikidele ning ettevõtetele. reegleid, mis tagaksid, et Euroopa integratsiooni mm, plussid on võrdselt kättesaadavad kõigile ja mis, et pikaks perspektiivis säiliks meie nii-öelda eluviis. me kindlasti töötame selles osas lähedalt koos parlamendiga, sest äh, Euroopa peab kombineerima äh, julgeolekut, vabadust ja äh, õigust kõigi kodanike kasuks. aitäh komisjoni presidendile, nüüd saavad sõna fraktsioonide esimehed ja Euroopa Rahvapartei nimel president, esimees Johannes Äh, härra Tool. Äh, lugupeetud äh, nõukogu eesistuja, lugupeetud komisjoni esimees, armsad kolleegid. Tšehhi eesistumisel on väga palju probleeme kohe algusest peale ja meil on vaja tegeleda kolme suure kriisiga finants- ja majanduskriis, gaasikriis Ukraina ja Venemaa vahel, mis mõjutab väga palju meid ja äh, Lähis-Ida kriis. me peame äh, nende kriiside valguses olema ühtsed ja äh, tegutsema koordineeritult ja ma näen väga suure rahuloluga, et Tšehhid eesistujariigina koostöös komisjoniga äh, toimivad äh, energiakonfliktis äh, väga ühtselt, ehkki praegu veel ei ole lahendust, ei saa me äh, aktsepteerida seda, et me oleme selle konflikti pantvangid, tuleb tegutseda väga energiliselt. nähes äh, oma kolme peamise prioriteedi hulgas äh, ka energeetikat, on see on väga äh, oluline meie jaoks. väga vajalik on, et meie energiaallikad oleksid mitmekesised. Euroopa Rahvapartei ja Euroopa Demokraatide fraktsioon, nagu ka kõik Euroopa kodanikud, on väga mures selle konflikti pärast ja see ohustab äh, vägagi pal-, väga palju Euroopa Liitu. me ei saa taluda seda, et Euroopa rahvad on selle konflikti pantvangideks. see näitab veel kord vajadust äh, leppida väga kiiresti kokku Euroopa energeetikapoliitikas. me peame väga põhjalikult äh, mõtlema, kuidas vähendada oma sõltuvust ja kuidas äh, mm, tagada energiamiksi. lugupeetud kolleegid, ka äh, olukord Lähis-Idas mm, teeb vajalikuks, et me võtaksime vastutuse ma-, maailma plaanis. E-, Euroopa Liit on suurim humanitaarabi andja maailmas, me oleme sellest, selle üle uhked ja me jätkame seda, aga ainuüksi humanitaarabi ei äh, lahenda seda konflikti, milles on vaenupoolteks Iisrael ja Palestiina. vaja on tugevat poliitikat, äh, kus on nii humanitaarsed kui militaarsed vahendid rakendatud selleks, et äh, jääda usaldusväärseks. miks maailm pöörab silmad äh, Barack Obama poole? sellepärast, et Euroopa Liit ei ole veel võimeline äh, näitama oma visiooni, oma mm, oskusteavet. me oleme kritiseerinud õigesti Ameerika praeguse administratsiooni äh, unilateralismi, aga kas me oleme mm, Äh, valmis omalt poolt tagama multila-, mitmepoolsust? kas me oleme äh, valmis seda tagama selleks, et äh, et lõpetada sõda, kas me oleme oma poliitika ajamiseks valmis andma ka vajalikke vahendeid? Euroopa Liit maailmas on üks teie äh, Äh, prioriteetidest ja vaja oleks lahendada erinevaid probleeme, kas need, need puudutavad nii Venemaad, äh, Ameerikat, Lähis-Ida, mm, rääkimata Balkanitest või äh, teistest riikidest. et kodanikud ootavad, et Euroopa Liit mängiks ma-, maailma plaanis suurt rolli. miks me peaksime ootama? praegune eesistuja äh, peab äh, tegelema ka majandusliku ja finantskriisiga. vaja on äh, riiklikke majanduse elavdamise kavasid ja vaja on tegeleda G kahekümne kohtumisega Londonis aprillis. Äh, me ootame, et Tšehhi Vabariik teeks mm, koostööd komisjoniga selleks, et kehtestada reeglid majanduses tegutsejatele. meil on vaja sotsiaalset turumajandust meil on vaja edendada äh, turgude järelevalve äh, süsteemi äh, kogu maailmas, mis oleks sarnane meie riikide turgude järelevalvesüsteemiga. Euroopa peab olema ühtne ja otsustav. me arvestame me teiega, me loodame teie eesistumise ajal teie juhti-, sellele, et te juhite meid selles raskes olukorras aitäh, Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel saab sõna e-, esimees Martin Schulz viieks minutiks. aitäh, härra president, härra Topolanek. Te olete eesistujaks äh, viimase, äh, viimaseks eesistujaks Euroopa Parlamendi sellel ametiajal. esimeseks eesistujaks sellel ametiajal oli härra Balkenende Hollandi valiti peaministrina, mitte keegi enam ei mäleta, mida ta siin ütles ja mida meie vastasime. sellepärast on otsustavaks küsimuseks, millest me räägime järgneval viiel-kuuel kuul, see on väga oluline selleks, et tagada inimeste osalemist Euroopa Parlamendi valimistel. kui inimesed näevad, et me ei suuda ühiselt tegutsedes lahendada meie ees seisvaid ülesandeid, siis ma olen kindel, et sellel ei ole hea mõju, aga kui äh, me sellega hakkama saame, siis on Euroopa valimisteks ka väga hea äh, meelestatus. seetõttu oleme meie Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatidena väga huvitatud, et teie eesistumisaeg kujuneks edukaks. Teie eesistumise aja alguses, esimestel päevadel, oli mul mõningaid kahtlusi. härra Schwarzenberg ütles, et Iisrael kasutab oma enesekaitseõigust ja äh, asus sellega äh, nende poolele äh, ajal, kui Euroopa Liit peab mängima vahendaja rolli. see on nüüd parandatud, väga hea. Te ise ütlete, et gaasikonfliktis me ei mängi vahendaja rolli. see olete, te olete seda vahepeal ka juba parandanud, väga hea, alguses oli raskusi, aga nüüd äh, me ütleme, et äh, kõik on hästi ja kui alguses oli mõningaid äh, probleeme, siis ma tahaksin nüüd rõhutada seda, et teie tegevuse äh, tulemused on olnud positiivsed ja kui see nii on, siis me toetame teid täielikult. see käib ka teie täna hommikul peetud kõne kohta, mida me kõik kuulasime väga heatahtlikult ja lootusrikkalt. ma tahaksin tulla tagasi ühe punkti juurde, mida te nimetasite. Te tsiteerisite minu sõpra Joseph Tooli, kes ütles, et äh, majanduskriisi puhul ei ole tegemist äh, kapitalismi äh, kaotusega. kahjuks jah, tegemist ei ole kapitalismi kaotusega, sest kapitalism on endiselt olemas. aga see on sellise kapitalismi kaotus, kes on meile aastaid rääkinud, et meil ei ole vaja reegleid, turg reguleerib ennast ise. meie nüüd ähm, nägime seda kaotust ja kui te jätkate sellist poliitikat, Äh, mis on äh, samasugune nagu nendel inimestel, kes ütlevad, et poliit-, reegleid ei ole vaja, siis täna te ütlesite, et meil on vaja Euroopat, kus on reeglid. ma olen teiega nõus, meil on vaja reegleid sel-, selleks, et finantskriisi lahendada, meil on vaja rohkem reegleid, nii et härra Topolanek, tere tulemast reguleerijate klubisse Euroopa Liidus härra peaminister ma arvan, et me oleme rahvusvahelise poliitika väga otsustavas äh, faasis. Euroopa Liidul, äh, kes äh, peab mängima maailmas olulist rolli, nagu komisjoni president seda kirjeldas, energiajulgeoleku tagamiseks. kui me tahame mängida olulist rolli Gaza konflikti lahendamises, siis ei või Euroopa lasta ennast jagada osadeks meil on vaja kahekümne seitsme liikmesriigi liitu tugeva majandusliku ja poliitilise plokina, sest äh, ainult siis, kui me ei lase äh, ennast äh, killustada, oleme tugevad. teiste tugevus seisneb alati selles, et nad saavad spekuleerida sellega, sellele, et eurooplased räägivad erinevaid, esindavad erinevaid seisukohti. Louis Michel näiteks ütleb, et et Iisrael äh, rikub äh, rahvusvahelist õigust, Schwarzenberg ütleb, et äh, Iisrael kasutab enesekaitseõigust. kui meil on sellised erinevad arvamused, siis me ei ole tugevad. tugevad me oleme siis, kui meil on tugev lepinguline alus, tugevaks lepinguliseks aluseks on Lissaboni leping. kui teie eesistumise ajal, teie valitsusega äh, keda on piisavalt karistatud äh, sellise presidendiga, nagu teil on. kui see valitsus ratifitseerib Lissaboni lepingu, siis on see tugev signaal sellest, et Euroopa on tugev. Prahas äh, on Václav Klaus, eh, veebruaris tuleb ta Brüsselisse, me kuulame, mida ta meile räägib ja seal ta ütles, te tsiteerisite ähm, teda ka Charles Neljas ja tema ehitas Nürnbergi oma kuldse äh, mälestusmärgi. tollal oli see väga oluliseks märgiks ja äh, Karl Neljas oli enne äh, Äh, saksa keisriks äh, saamist äh, Luksemburgi hertsog. seetõttu olid need päevad Prahas tõesti vägagi euroopalikud ja me loodame, et olukord saab jälle samasuguseks, aitäh! aitäh, nüüd saab liberaalide esimees sõna, me ootame huviga, et kellega te, tema sõbrustab president in office on eesistuja, oma fraktsiooni nimel tervitame teid, me soovime teile edu, üks suur tšehh ütles kunagi, et eh, ma ei ole enam kollanokk, nüüd oodatakse minult väravaid ja see, mis on eh, tõs-, oli tõsi Milan Barosi osas, on tõsi ka teie osas. Teie tööprogramm toob need eesmärgid välja, majanduse osas tõite te välja turutõkked, et need peavad maha tulema, nii sisemised kui välised. see, et äh, majandus on mm, languses, me ei tohi ainult Keinsi tõdesid jälgida, vaid äh, suuremat äh, liberaalsust ja kulutusi. Need on rasked ajad Euroopa kodanikele ja kindlasti teie retsept pannakse proovile, kuid mitte liberaalide ja demokraatide poolt, sest Tšehhi Vabariigi ja paljude teiste kogemused eh, on tõestanud, et turud toovad inimesed vaesusest välja. energia osas on teil õigus eh, energiapaketi läbivaatamisega edasi minna, kuid energia ja kliimapaketi läbivaatamine ei tohiks olla laeks meie ambitsioonideks, vaid hüppelauaks, eh, nii et me jõuaksime rohelistemastesse kõr-, rohelisematesse kõrgustesse ja näeksime rohkem taastuvenergiaid ning lõpetaksime oma kahetsusväärse ehm, energiasõltuvuse. hetkel on meie vaatlejad ehm, eemal ehm, mõõtepunktist piiril. Venemaa väidab üht, Ukraina teist, kuid vahepeal tööstus kogu Kesk- ja Ida-Euroopas kannatab ja inimesed külmetavad oma kodudes ning äh, juba astutakse samme av-, taas avamaks äh, tuumareaktoreid, mis on kuulutatud äh, ohtlikeks. see on ju nagu Marxi vendade film Öö külmas või kaksteist ööd külmas pigem antud juhul. Te peaksite kasutama oma eesistuja volitusi selleks, et mobiliseerida vajalikke jõude. Euroopa Liidu ja maailma osas me tervitame teie ambitsioone, Euroopa peaks konflikti lahenduses ning arengu toetamises ning inimõiguste toetamises mängima tugevat rolli, kuid kui te tõesti tahate tõsta Euroopa Liidu suutlikkust, siis miks te olete jällegi edasi lükanud Lissaboni lepingu ratifitseerimise, kui te tahate tõkestada äh, relvade mm, levikut, siis miks te ehitate Euroopa pinnale raketikaitsekilbi ja miks te lubate Euroopat naeruvääristada nii paljudel erinevatel rahukaitsemissioonidel. sedavõrd, kuidas äh, arengud Gazas toimuvad, on meil raske jääda erapooletuks. siin on tegu inimõiguste rikkumisega sellises ulatuses, ähm, mis on uskumatu, süüdi on mõlemad pooled, kuid tuleb jõuda relvarahuni. Hamasi raketirünnakute, rünnakuid ei saa kuidagi vabandada, kuid ei saa vabandada ka Iisraeli mm, rünnakuid äh, tsiviilisikute vahele. mis, see, mis te ütlesite piiriteta Euroopa vastu tuletab võib-olla meelde vana Tšehhi eh, vanasõna, et kaitsta tuleb ennast mitte tõkete, vaid sõpradega. Teie president võrdles kunagi Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga. meie loomulikult sellist seisukohta ei eh, jaga, sest siin on tegu äh, sõprade, võrdsete ja partnerite liiduga ja teie eesistuja eesmärgid on julged, meie toetame neid, jääge nende juurde ja meie toetame teid. Brian Crowley, kaks minutit, palun. aitäh, eesistuja. eesistuja paremad poliitilised eh, suhted peavad olema aluseks suhetele Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel ja ma loodan, et eh, Tšehhi eesistuja järgmise kuue kuu jooksul sellega tegeleb, järgmisel nädalal astub ametisse uus Ameerika president, meie kõigi ees on väga suured väljakutsed, saamaks hakkama kõigi nende probleemidega ja pöördudes äh, tänas siin selle koja poole tervitame me seda, et äh, Tšehhi võtab üle juhtrolli niivõrd otsustaval ajal ning UN-i nimel pakume ka meie oma toetust teie programmile selleks, et tagada, et Euroopa Liidul on selge ja ühtne hääl, aga ka Euroopa Liidu riikidel Euroopa Liidus on selge hääl. me oleme rääkinud praegusest kriisist ja ma tahaksin loomulikult avaldada austust nii president Barrosole kui teie eesistujariigile otsustavate sammude eest, mida astuti siis, kui eh, gaasitarned eh, katkestati Euroopa Liidule. ja seda just seetõttu, et me sekkusime ka sotsiaalsel, majanduslikul ja poliitilisel tasandil selleks, et tuua kaks osapoolt kõnelustesse ja seetõttu on oluline, et praegusel eesistumisperioodil me laiendaksime seda idapartnerluse ideed, et me vaataksime itta ja Lääne-Balkanile, kuna seal on asjad veidi kummalised Euroopas hetkel, mitte ainult ebastabiilsuse, vaid äh, energiasõltuvuse tõttu. ja lõpetuseks tahaksin öelda, te rääkisite viiendast äh, vabadusest ehk teadmiste liikumise vabadusest ja see saab anna, anda meile need eh, tööriistad, et eh, liikuda just teadmistepõhistes sektorites edasi. Teie olete sümboliks nii isiklikult kui riigina eh, vabadusest, suurusest ja innovatsioonist ja me vaatame teie poole, et te annaksite meile järgmise suuna, kuhu Euroopa liiguks ja lõpetuseks Janet Kennedy kõnest, tema ametisse nimetamise kõnest, et me seisame mm, uue etapi lävel, kuid see uus etapp äh, pakub meile vaid väljakutseid ja ma soovin teile jõudu selleks, nendeks väljakutseteks. aitäh, Roheliste nimel Monika Frassooni, kolm minutit. aitäh. sellel, kui meie siin räägime, kukuvad, langevad kaasas pommid ja nõukogu ja parlamendi ja komisjoni reaktsioon peab olema eh, nende pommitamiste lõpetamine. sõltumata piiridest ja erinevustest. ja me arutame seda täna pärastlõunal. oma äh, sissejuhatavas kõnes, härra eesistuja, rääkisite te keskajast. keskaeg oli suhteliselt vägivaldne ajajärk ja teie tööprogramm, hoolimata nendest jõupingutustest, mida koalitsioonipartnerid on teinud, näib äh, meile tegelikult suhteliselt vanamoelne nende viidete tõttu, mis te tegite. konformistlik, liberaalne aga see ongi vanamaailmne, härra eesistuja. mulle tundub, et teid tegelikult ei huvita poliitika, õigus, sotsiaalsed instrumendid, te tegelikult ei soovi rääkida kodanike tõelistest vajadustest. ning mis puudutab kliimamuutusi, siis teile ei ole selge, et kliimamuutused võivad jätkusuutlikule arengule otsa peale teha. kui me ütleme, et on vaja Barcelona eesmärgid uuesti läbi vaadata ja on vaja toetada lapsi, siis näib, et teie meelest võiksid naised koju tagasi tõmbuda. mis puudutab sisserändajaid, siis teid huvitab ainult julgeolek, mitte sisserändajate olukord ja te tahate vaadata NATO peeglisse, aga mitte mitmekülgsuse silmadesse. ja te ei soovi keskenduda kõige tähtsamatele välispoliitilistele küsimustele, vähemalt need on tähtsad meie jaoks, ehk siis jätkusuutlikkus ja sidusus. järjepidevus ja sidusus. Te ei räägi midagi tähtsatest sektoritest, te ei räägi midagi, midagi diskrimineerimisvastasest võitlusest, kuigi meid huvitaks väga, millised on teie prioriteedid seoses diskrimineerimisvastase direktiiviga. lõppkokkuvõttes räägite te programmist, mis kirjeldab maailma kui väga ohtlikku kohta. Te räägite siin Vene ja Ukraina gaasitülist, aga sellest, mis te ütlesite, järeldub, et eesistujal tegelikult ei ole mingeid selgeid ideid näiteks Slovakkia või Bulgaaria probleemi lahendamiseks sest Slovakkia ja Bulgaaria kasutavad praegust gaasitüli ettekäändena tuumaenergiajaamade taasavamiseks. tuumaenergiat ei saa kasutada ohutult, võib-olla neljakümne, viiekümne või kuuekümne aasta eest oli see võimalik, aga praegu see ei ole võimalik. see läheb meile kõigile väga kalliks maksma ja juhib meie tähelepanu kõrvale tõelistelt vajadustelt. energia, solidaarsus, julgeolek, seda saab tagada ainult äh, läbi jõulise ja ühise tegevuse ning samuti on vaja energiasäästu. energiasektor ähm, annab suure võimaluse innovatsiooniks ning uute töökohtade loomiseks. gaasitüli lahendamine on suur väljakutse. me küsime teie käest. kas te võiksite ometi kevadisel ülemkogul rääkida sellest, kuidas kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, saavutada kahekümne protsendiline energiasääst, kuidas muuta see eesmärk sidusaks äh, siduvaks, kuidas teha sellest tõeline prioriteet? meil on vaja jõulist lähenemist ka taaskasutatavate energiaallikate äh, asjus ning mis puudutab Euroopa tulevikku, siis Lissaboni leping ei ole mm, ideaalne, aga teie ise äh, Tšehhi Vabariigis ei ole seda ju ratifitseerinud, selgitage siis meile palun ka, miks ja selgitage, millal on teil kavas seda teha, tänan. Äh, aitäh, nüüd Euroopa Vasakpoolsete Konföderatsiooni nimel Miloslav Franzdorf, kolm minutit. suur aitäh, härra eesistuja, suur aitäh, president. härra Topolanek rääkis, kui valusad on olnud meie ajaloolised kogemused ja ma arvan, et Tšehhi Vabariik eesistujana saab kasutada võimalust panustada ja panustada sellesse, et kaoksid praegused jõujooned Euroopast üks äh, kuulus Tšehhi kirjanik, kes on kirjutanud teose ähm, Vahva sõdur äh,, Vahva sõduri, Vahvast sõdurist äh, Šveigist, kes äh, räägib seal äh, sõjast, on öelnud, et äh, ida ja lääs on lahku löödud ja mulle tundub, et see on ka praegu nii, kuid selline olukord peaks lõppema ma arvan, et äh, eesistujal on ka sobiv võimalus vabastada meid praegustest dogmadest ja eelarvamustest. üks äh, nendest äh, võimalustest on tegelikult ka Vladislav, Vladislav Klausi artikkel Financial Timesis, millest on palju räägitud, kus president kirjeldab keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid standardeid kuid äh, sellised standardid võivad blokeerida ratsionaalset mõtlemist ja käitumist. minu meelest on tegelikult hoopis vastupidi. ma arvan, et äh, Tšehhi Vabariik eesistujana peaks püüdlema äh, sotsiaalmajanduslike eesmärkide suunas, mida juhiksid ennekõike sotsiaalsed ja keskkonnaalased faktorid. lubage mul öelda ka seda, et ühest küljest ma nõustun härra Topolanekiga täielikult ka mina arvan, et rohkem tuleks rõhutada eh, innovatsiooni tähtsust, sest just see võib olla pääsetee kriisist. meil on vaja loomingulisust, mis aitaks kaasa eh, majanduse väljatoomisele praegusest eh, surutisseisust. ja meil on vaja julgust midagi muuta. julgust nõutakse meilt kõigilt. Saksa kirjanik on öelnud, et äh, tulevik on nende päralt, kellel on julgust muutuda ja ma loodan, et äh, me suudame vahetada omavahel kogemusi ja õppida üksteise traditsioonidest ja siis ei ole enam äh, seda suurt lõhet ida ja lääne vahel ning et meil õnnestub üles ehitada üks ühtne Euroopa Liit, kus keegi ei kannata alaväärsuskompleksi all, mis tuleneb sellest, et me võrdleme ennast USA-ga ja samuti, kui ma mõtlen Tšehhi Vabariigi peaministri kõnele, kus oli räägitud üllastest plaanidest ja auahnetest eesmärkidest, siis ühest küljest on see jutuks hea küll. ja eks eesistuja peabki olema auahne ja esitama väga auahned eesmärgid eesistumise alguses. kuid üks kirjanik seekord Poolast on öelnud et ainult osavõtt ei tähenda veel võitu ja meie peaksime sellest samuti aru saama, aitäh! aitäh, Indemi nimel Vladimir Selesni, kaks minutit. eesistuja, ükski Euroopa Liidu riik ei ole niivõrd negatiivse avalikkuse kampaania mm, käigus oma äh, tööd käivitanud, kui teie, eriti Prantsuse press tegi endast kõik selleks, et äh, võimalikult must pilt mainida Euroopa Liidust Tšehhi eesistujalt, kuna tšehhid ei olevat pädevad, eriti tulles pärast kedagi niisugust, kes oli niivõrd pädev nagu Prantsuse president. tšehhid ei ole veel ratifitseerinud Lissaboni lepingut, kuid neil on intellektuaalne ja neil on intellektuaalne ja väga mm, tark president, kes on vastu Lissaboni lepingule ja kes on valmis viitama demokraatia puudujäägile Euroopas, samale puudujäägile, mis, mille põhjal kukutati kommunism äh, kakskümmend aastat tagasi. sellegipoolest äh, Tšehhi eesistumine kujuneb edukaks ja me peaksime soovima talle täit edu, äh, hoolimata hiljutistest Mm, tegevustest Tšehhi sotsiaaldemokraatide poolest, kes äh, kauplesid äh, patriotismiga teatud eesmärkide saavutamiseks. meil on võimalus äh, tõendada, et väikesed riigid vastupidiselt arvatule on pädevad, mitte nii nagu arvatud, et me suudame korraldada korralikku eesistumist ilma olemata egotistlikud või ähm, hüsteerilised, seetõttu soovin ma täit edu äh, peaministrile, eesistujale, kuna see on minu koduriigi äh, eesistumisperiood ja väikese riigi eesistumine kõige suuremat demokraatiat Euroopa Liidus on elanud äh, ettearvatavates tingimustes, meie elasime viiskümmend aastat väga keerukates oludes ja see kindlasti äh, on meile kasuks. aitäh, et härra kolleeg, te olete eurooplane, siis te olete äh, Tšehh fraktsioonitute nimel proua Popošikova neli minut, kaks minutit. härra president, plynu do zemí Evropské unie. Äh, mul on hea meel, kui äh, aktiivselt tegeles äh, Euroopa Parlament gaasitarnete taastamisega Euroopa Liitu ja ma soovin peaminister Topolanekile sama meelekindlust, mida ta näitas Putini ja Timošenkoga ka Lissaboni lepingu läbirääkimistes. Euroopa Liidu nõukogu eesistujal peaksid olema ambitsioonid olla tõesti liider ja mitte mehaanik, nii et teil on võimalus näidata, et äh, Euroopa Liit on tõesti rühm riike, kes on võrdsed ähm, partnerid ja kes suudavad kirjutada ajalugu. kallis president, teil on võimalus ja ka volitused äh, öelda, et äh, Lissaboni lepe on surnud peale mm, Iirimaa eid, teil on võimalus äh, tu-, tulla välja uue dokumendiga, mis tõesti äh, tooks välja ühise nimetaja liikmesriikide huvides, millega inimesed saaksid ennast identifitseerida te peaksite mitte edendama Lissaboni lepingu läbirääkimisi, kuna see ainult tõstab tehnokraatide mittedemokraatlikke volitusi. härra president, teie esindate riiki, kes äh, vabanes Austria-Ungari impeeriumi ikke alt, äh, kes äh, elas üle natsismi ning samuti ka Varssavi pakti kohaselt sisse toodud väed ja kes pärines Euroopast, mida domineeris Nõukogude Liit. Te suutsite vabaneda ja seetõttu ma ei usu, et sellise ajaloolise kogemusega soovite te, et sotsiaalpoliitika, energia, e, õigusküsimustes otsustataks kusagil mujal kui liikmesriikides. ma ei usu, et te soovite ainupädevusi e, Euroopa Liidule kõrgemal Euroopa Liit, e, riikide volitustest ja meediakultuuri, spordi osas ma ei usu, et te tervitate seda, et kaotatakse vetoõigus veel rohkem kui viiekümnes valdkonnas, et vähendatakse väikeste riikide võimu, sealhulgas Tšehhi Vabariigi oma, nii et teil peaks olema julgus öelda kahekümne kuuele ülejäänud liikmesriigile ka seda, mida te ütlete eraringkondades Tšehhi Vabariigis, et Lissaboni leping ei ole hea. ma usun, et selle kaudu ei mõisteta teid mitte hukka tehnokraatide poolt, vaid ehm, te võidate tehnokraadid ei pruugi teid selle eest kiita, kuid kindlasti rahva hulgas muutute populaarsemaks miks see kõik äh, on vältimatu, meie arvates ei ole see vältimatu, nii et te peaksite alustama tööd uue dokumendi kallal, mida inspireerivad Rooma lepingud, Messina deklaratsioon ja te peaksite edendama Euroopa Liidu ühiseid huvisid ja mitte neid eurovorste ja euroõlut. vältimatud äh, negatiivsed asjad on niisugused, millele viitavad ähm, nii-öelda jõuetud inimesed, kuid teil on väga suur toetus ning samuti presidendi toetus, nii et te peaksite teadma, mida teha. aitäh. Ähm, vastuseks saab sõna härra Topolanen Já děkuji za všechny ty otázky. Suur aitäh! Suur tänu kõikide nende küsimuste ja kommentaaride eest, mida me oleme seni kuulnud. ka Tšehhi Vabariigis on olemas parlament, nii et me oleme harjunud sellega, et äh, arvamused on väga erinevad, kuigi ma ei saa olla nõus kõigega, mida ma siin kuulsin. lubage mul kõigepealt öelda, et minu meelest olen ma ikkagi Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja, nii et ma ei hakka rääkima oma isiklikest ega ka oma parteikaaslaste veendumustest. ma tahaksin kõigepealt vastata ühele konkreetsele kommentaarile, mis mind isiklikult puudutas. sest see kommentaar oli äärmiselt kriitiline ja rääkis Václav Klausist tegemist on presidendiga, keda Euroopa kodanikud väga hästi tunnevad ja mina olen selle üle uhke. Václav Klaus on ikooniks üheksakümnendate aastate majandusliku ümberkujundamise kohta meie riigis. tänu sellele on Tšehhi Vabariik täna nii edukas, tänu sellele oleme me suhteliselt jõukad ja elasime üsna hästi üle esimesed kümme taasiseseisvumis, taasiseseisvuse aastat. ja mul on väga hea meel ka näha, ähm, et ta aitas kaasa Velvet revolutsioonile kahe, Samet revolutsioonile kaheksakümne üheksandal aastal ning mul on hea meel ka selle üle, et üheksakümne üheksandal aastal astus Tšehhi Vabariik NATO liikmeks ja ma olen uhke, et kahe tuhande neljandal aastal sai meist Euroopa Liidu liikmesriik. ja ma olen uhke, et eelmisel aastal, kahe tuhande kaheksandal aastal äh, eemaldasime me viimased piirid eh, Schengeni ruumis ning nüüd on võimalik Portugalist Eestisse sõita, ilma et te peaksite läbima mõne piiriületuspunkti. kõige selle üle olen ma väga uhke ja seetõttu näib mulle ka uskumatu, et eh, peaaegu eh, sellest kõigest hoolimata näib mulle peaaegu uskumatu, et Tšehhi Vabariik võib olla eesistujaks kahekümne seitsme liikmega Euroopa Liidule aastal kaks tuhat üheksa. kui Euroopa Liit kaotab võime pidada tsiviliseeritud avalikke debatte. kui ta tahab hakata selliseid debatte äh, kitsalt reguleerima, siis ei meeldi see mulle. kui me kaotame võime äh, vabalt rääkida sellest, mida me arvame või tahame, siis on see põrgutee ning äh, kui keegi ründab Tšehhi presidenti, siis ma kaitsen teda ta on kahtlemata vägagi võimeline äh, pidama mm, väga korrektset äh, debatti. aga mida, äh, mida see tähendab, see tähendab seda, et me peaksime ka tulevikus austama inimeste õigust vabalt rääkida ja, ja seda mitte piirama. nüüd Lissaboni lepingu juurde. kahtlemata on vajalik, et ma selles küsimuses vastuse annaksin. tegemist on keskpärase lepinguga mõnes mõttes on ta nüüd selle lepingust halvem. mina isiklikult arvan nii mina aitasin pidada läbirääkimisi selle lepingu asjus, mina olin Tšehhi Vabariigi esindaja, me kiitsime selle lepingu heaks, ma kirjutasin sellele alla ja ma hääletan selle poolt, kui see läheb parlamendis ratifitseerimisele. aga idee, et me peame ütlema kõigile liikmesriikidele, et te peate selle ratifitseerima. ja seega neil nagu ei olegi õigust ise otsustada, läbi viia omapoolset menetluskorda, ise otsustada, kas nad võtavad selle vastu, see on ju absurdne meil on vaja institutsioone reformida, see on tõsi, meil on vaja parandada Euroopa Liidu üldist funktsioneerimisvõimet, on vaja lihtsustada olemasolevaid reegleid ja kui kõike seda saab teha Lissaboni lepingu abil, siis olgu, kuid ma ei ole veendunud, et kõik saavad sellest ühtemoodi aru. inimesed oleksid tahtnud sinna panna erinevaid asju ning proua Bošikova, minu jaoks on tegemist äh, kompromissiga, mina isiklikult pooldan selle ratifitseerimist. nüüd paar sõna Lähis-Ida konflikti kohta ja selle kohta, mida arvab Euroopa Liit. Euroopa Liidule viidatakse sageli kui suurele maksjale, kuid mitte tähtsale osalisele. see tähendab seda, et Euroopa Liit aitab maksta humanitaarabi või arenguabi eest, kuid tal ei lasta kunagi või ta ei võta endale kunagi sellist rolli, mis kvartetis talle õigusega võiks kuuluda. ja sellepärast ma arvangi, et praegune situatsioon, kus USA on saanud uue presidendi, kes varsti ametlikult äh, tööd alustab, et see olukord väärib meie tähelepanu, väärib ka uusi investeeringuid, kuid ennekõike tuleb olla aktiivsem. ma ei taha hakata kohtumõistjaks ma ei taha hakata ka kellelegi näpuga näitama või ütlema, kes on kõige rohkem süüdi, kuid ma olen käinud Iisraelis ja olen käinud ka nendes piirkondades, mida Hamasi raketid on tabanud. ja samas olen ma nõus palestiinlastega, et neil on õigus oma riigile, et neil on õigus oma funktsioneerivale administratsioonile ja et neil on õigus normaalsele elule. konflikt on kestnud juba kuuskümmend aastat ja vaevalt küll, et meil õnnestub seda praegu lahendada. kuid me peaksime püüdma peatada vägivalda ja saavutada relvarahu. ma tunnustan seda rolli, mida on mänginud Schwarzenbergi Tšehhi välisministri poolt juhitud delegatsioon ja ma tunnustan ka teatud Araabia maade äh, äh, jõupingutusi nendeks riikideks on näiteks Egiptus ja Türgi. kui kui me suudaksime lõpu teha sala smuugeldamisele Egiptuse ja Gaza sektori vahel, siis see oleks kahtlemata üks, üks samm sellest, kuidas peatada sõjategevus Gaza sektoris. kuid praegu näib mulle küll kahtlane, et see võiks varsti õnnestuda. mis puudutab energia varustamisega kindlust ja kliimamuutusi ja Euroopa Liidu rolli, siis öelgem järgmist kõik peaksid aru saama, et kui Euroopa Liit tahab kliimamuutuste vallas olla esirinnas, siis äh, peab ta suutma saavutada kokkuleppe teiste suurte riikidega nagu USA, Venemaa, Brasiilia ja Hiina. ja kui äh, ta seda ei suuda, siis ta tegutseb üksinda isolatsioonis ja tema töö väärtus on suhteliselt äh, pisike. meie rolliks on veenda teisi suuri riike, suuri CO kahe õhkupaiskajaid, et nad peavad meiega tegema koostööd ja minu jaoks on see eesistumise ajal ka üks tähtsamaid ülesandeid. ma usun, et meie kliimapakett on hea ja juhul, kui Euroopa Parlament selle lõplikult heaks kiidab, siis tuleks see ka rakendada nüüd energia, energiasegu küsimus. Äh, poliitilisest seisukohast on muidugi erinevaid seisukohti, kuid me peaksime pragmaatiliselt tegema vahet keskpika ja pika perspektiivi vahel ja ka selle vahel, mismoodi neid perspektiive ja nende perspektiivide eesmärke on võimalik saavutada. on olemas riike kus, kus üheksakümmend protsenti energiast tuleb Kivisöest. väga raske on kujutleda, et need riigid võiksid viieteist aasta jooksul oma energiatootmist väga põhjalikult muuta, et nad suudaksid piisavalt investeerida rohelistesse energiatootmisvahenditesse või parandada olemasolevat tehnoloogiat, muidugi tuleb seda teha, kuid väga raske on äh, väga kiiresti üle minna täiesti uuele energiatootmismehhanismile. loomulikult tuleb energia tootmise alternatiivseid vahendeid äh, toetada, tuleb mitmekesistada energiasegu ja tuleb investeerida keskkonnakaitsesse ning vähendada meie sõltuvust fossiilkütustest. sellisel juhul on äh, meie energiaga varustamine turvalisem ja mitmekesisem ning paraneb ka Euroopa Liidu konkurentsivõime globaalsel tasandil. tüli, mis on äh, lahvatanud Venemaa ja Ukraina vahel, ei äh, ole ju tegelikult mitte ainult usalduskriis, vaid ka midagi sellist, mis puudutab kaubanduspoliitikat, äh, geopoliitilisi huve. tegemist on väga mitmekihilise, väga keerulise tüliga. ma ei taha olla selles tülis äh, otsustavaks kohtunikuks, ma ei taha öelda, kes neist on rohkem süüdi. aga praegu oleme küll kindlad, et mõlemad pooled on süüdi. üks ei anna meile gaasi ja teine takistab gaasitarneid läbi oma riigi. meie peame nüüd leidma lühiajalised lahendused, et teha lõpp praegusele ummikseisule ja gaasinappusele ja pikaajalises perspektiivis on meil muidugi vaja leida alternatiivseid äh, transiidikoridore ja alternatiivseid tarnijaid. praegu puudub meil piisav solidaarsus liikmesriikide vahel ja puudub ka võimalus kiireloomuliseks reageerimiseks, puudub nii-öelda plaan B selliste olukordade jaoks, nagu meil on praegu. ja selleks, et aidata riike nagu Slovakkia või Bulgaaria või teised, kus olukord on eriti kriitiline ma märkisin ära, mida ütlesid poliitiliste fraktsioonide juhid. mina ei usu, et meie päevakord, meie tööplaan oleks liiga liberaalne. pigem järgib see Euroopa Liidu pikaajalisi eesmärke ning Tšehhi Vabariigi panus sellesse on lihtsalt osa normaalsest tööst. meie Äh, peame tagama energia tarnekindlust, kuid enne kahe tuhande üheksanda aasta algust ei teadnud ma, kui suured probleemid sellega tekivad, keegi ei teadnud. Eh, keegi ei saanud ette näha, kui sügavad diskussioonid tekivad energia tarnekindluse, eh, energiaga varustamise kindluse eh, kohta ja selle kohta, kuidas me peaksime vähendama oma sõltuvust energia impordist mult küsiti ka diskrimineerimisvastase direktiivi kohta. ja et miks me paneme liiga vähe rõhku sotsiaalsetele küsimustele, ma ei usu, et see oleks nii. minu meelest me püüame lihtsalt vähendada eesmärkide arvu, see ei näita iseenesest, et me pöörame liiga palju, vähe tähelepanu sotsiaalsetele küsimustele või et me äh, alatähtsustaksime naiste osatähtsust ühiskonnas. meil on väga palju kogemust sellega, kui sageli peavad lapsed olema kohal töökohtades, millega tahan öelda seda, et naised peaksid saama valida, kas nad on lastega kodus või mitte. et nad ei oleks sunnitud liiga vara panema oma last lasteaeda, kuid teisest küljest ma usun ka, et äh, küsimus ei ole mitte ainult naiste valikutes, vaid ka selles, kui palju üldse on olemas lasteaiakohti ning sel-, sellega on meil tegelikult ju väga pikka kogemust äh, endise Nõukogude Liidu ajast, äh, mil naised pidid minema väga vara tööle ja panema lapse lasteaeda. nii palju praegustest küsimustest, ma ei ütleks, et meil puudub piisav enesekindlus, ma ei arva ka, et, et me oleme väga väike riik sest tegelikult oleme väikeste hulgas ikkagi kõige suurem ja kahekümne seitsmest liikmesriigist oleme me suuruselt kaheteistkümnes, seega me oleme üsna keskmised. ja lubage ka meelde tuletada, et kahe tuhande esimesel aastal, kui Rootsi viimati oli eesistuja, siis olid kõik ajalehed täis samasuguseid artikleid nagu novembris ja detsembris kaks tuhat kaheksa kirjutati Tšehhi Vabariigi kohta. paljud olid väga skeptiliselt meelestatud kahe tuhande esimesel aastal ja ütlesid, et ega Rootsi ei suuda eurot kasutusele võtta ja Nitsa lepingut ei ratifitseerita. ja on kahtlane, kas rootslased üldse suudavad Euroopa Liitu juhtida. kui te vaatate neid artikleid ja vaatate neid, mis kirjutatakse Tšehhi Vabariigi kohta, äh, vahetate Nitsa lepingu Lissaboni lepinguga, siis tegelikult need tekstid on üsna samasugused. ja, aga see meile muret ei valmista. aitäh! ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Μπαρόζο, δεν θα παρέμβει μια δεύτερη φορά και ερχόμαστε suur aitäh, härra Barroso praegu sõna ei soovi ja seetõttu me läheme edasi kõnelejate sõnasoovidega äh, ja sõna saab härra Zahradil kaheks minutiks, aga palun kõigil, kes kõnelevad, kinni pidada oma kõneajast. ainult siis on meil võimalik õigeaegselt lõpetada debatt. lugupeetud president, mina põhinen Tšehhi seisukohale, mida siin esitati, nii nagu te rõhutasite oma kõnes, saame me näha, et Euroopa või näeme me, et Euroopa Parlamendi valimised tulevad korraldamisele õige pea ja võib-olla kuulete te väga palju sõnavõtte mida märgistab just see valimiseelne kampaania enam kui need prioriteedid, mida teie mainisite. ma arvan, et äh, esimesed päevad ametis olid tõeliseks testiks Tšehhi valitsusele eesistujana ja valitsus sai sellega hakkama, väga edukalt hakkama ja need kolm E-d inglise keeles ehk eesti keeles majandus, energia ja välissuhted valiti väga hästi, sest see, mis leidis aset aasta alguses, gaasakriis ning gaasikriis, hõlmasid juba kahte neist äh, kolmest teemast. samuti me näeme väga selgelt, et energiaküsimus on võtmetähtsusega Euroopa Liidu tuleviku seisukohast, see on olulisem kui teised teemad, sealhulgas minu arvates ka Lissaboni leping, kuna Lissaboni leping ei too meile toasooja või elektrit. loomulikult see on äh, väl-, ülesanne paljudele eesistujatele, aga ka väljakutse äh, Tšehhi eesistujale osaleda edusammudes neis kolmes valdkonnas ja need on omavahel seotud, kuna äh, energiatarned äh, mõjutavad majandust, majandus kannatab, kui on äh, nappus ja kõik see mõjutab või põhineb välissuhetel, kuna meil peavad olema tugevad suhted oma idanaabritega, Türgiga, ilma selleta ei suuda me tagada energiaga äh, varustamise kindlust ega energia mitmekesistamist, nii et ma loodan, et Tšehhi eesistuja kindlasti panustab sellesse arutelusse kogu Euroopa Liidu edu nimel, aitäh. suur aitäh, härra Zahradil, härra Rutšek, kolm minutit, palun. Vážený pane ministerský předsedo Topolánku, vážený pane předsedo Baro... Euroopa Nõukogu eesistuja, Euroopa Komisjoni president, daamid ja härrad, mina ei tea ühtegi selle koja liiget, kes ei sooviks edu Tšehhi eesistujale. eurooplased põhjas, lõunas, idas, läänes, uutes liikmesriikides ja vanades, kõik nad soovivad edu Euroopa Liidus ja edu ka eesistujale. ja sealhulgas ka selle koja liikmed ja seda sõltumata oma poliitilisest kuuluvusest, kas nad on Rahvaparteist või sotsiaaldemokraatide hulgast, liberaalide hulgast või mujalt. kuid kahjuks, kahjuks on teatud kahtlusi ning äh, hirme selles suhtes, kas Tšehhi Vabariik saab edukalt eesistuja rolliga hakkama ja selleks on mitmeid põhjuseid. esimene põhjus on stabiilsuse puudus valitsevas koalitsioonis. minu kolleegid ei mõista, miks eesistumisperioodi alguses otsustasite te valitsuse ümber mängida, valitsuskoosseisu ümber mängida. kuidas on võimalik valitsuskoosseis äh, ümber mängida ning kuidas uued transpordi või muud ministrid saavad hakkama Euroopa asjadega väga edukalt, kui nad on oma funktsioonis täiesti uued. ja miks kristlikud demokraadid otsustasid korraldada oma valimiskongressi äh, Tšehhi eesistumisperioodil, samuti mul on kahtlusi seoses valitsuse ning Tšehhi presidendiga. ma tahaksin kuulda teie selget vastust selles osas, et saada teada, kas Tšehhi Vabariik nõustub president Klausiga, kes on vastu Lissaboni lepingule kes äh, eitab äh, globaalset soojenemist, kliimamuutusi ja kes ütleb, et äh, finantskriisi allikad pärinevad tegelikult ülereguleerimises. samuti on meil kahtlusi mm, sisemistes lubadustes või riigipoolsetes lubadustes, sest te andsite lubadusi kantsler Merkelile ja president Sarkozyle, et me juba eelmise aasta lõpuks äh, Tšehhi Vabariigis ratifitseerime Lissaboni lepingu. nii et äh, ma tahaksin teada, millal see ratifitseeritakse ja miks ratifitseerimine on seotud kahepoolse leppe ratifitseerimisega seoses äh, radarijaamaga, mis on sõlmitud USA-ga ja kuidas te kavatsete seda esitada kahes Tšehhi parlamendi kojas. me kuulsime siin, et Lissaboni leping on hädavajalik, see on hädavajalik ka Tšehhi eesistuja prioriteetide seisukohast. meil on vaja Lissaboni lepingut selleks, et liikuda edasi energiaküsimustes, meil on vaja tihendatud koostööd väga paljudes teistes sektorites, seega meil on vaja Lissaboni lepingut ja kokkuvõtteks tahaksin loomulikult soovida Tšehhi eesistujale täit edu see kõik on nii Tšehhi Vabariigi kui kogu Euroopa huvides. kolleegid, palun pidada, pidage kinni kõneajast, proua Kohmerin. Euroopa Liidul on selja taga kuus kuus sarkasiid, draamat, dünaamikat ja erinevaid probleeme. nüüd võtate teie üle eesistumise humoorikalt, millega me peame veel harjuma. ma loodan, et te olete konstruktiivseks ja produktiivseks eesistujaks, sellepärast et Euroopa Liidu ees on suured väljakutsed. Te ise rääkisite äh, gaasikriisist äh,, Hamasist äh, ja mm, majanduskriisist, aga ma tahaksin tagasi tulla ühe aspekti juurde teie kõnes, energiajulgeolek. ma olen täiesti nõus, et energia on moodsa ühiskonna põhitoidu, toiduseks me sõltume täielikult sellest, aga me ei tohi olla sõltuvad energiatarnetest, meil on vaja head äh, segu erinevatest energiaallikatest, et olla sõltumatud, sellepärast ma loodan, et teie oma avatud äh, Äh, stiiliga suudate e, Euroopa partnereid hulgas alustada uut arutelu e, tuumajaamade e, küsimuses ja et me saaksime tagasi pöörduda tuumaenergia kasutamise juurde. see on teie võimalus Euroopat edendada, ma tänan teid ja loodan, et meil saab olema hea koostöö. aitäh, proua Kohmerin ja aitäh, et ajast kinni pidasite, härra Šimanski üks minut. panie przewodniczący jest tylko jedno kryterium oceny. proua eesistuja on ainult üks kriteerium hindamaks tšehhi eesistujat selle on välja toonud nii teie valitsus ja äh, ka hiljutised äh, nädalad see on energiapoliitika äh, Venemaaga aruteludes ei ole meil mingit poliitilist äh, raamistikku, midagi, mis aitaks tulevikus selliseid olukordi äh, vältida, kui vaadates aastaid kaks tuhat viis, kuus ja kaheksa, on viimane aeg, et Euroopa Liit hakkaks aktiivselt tööle selleks, et äh, transiidi marsruute mm, mitmekesistada samuti energiaallikaid, seetõttu Tšehhi eesistuja peab astuma samme selleks, et Nabucco torujuhe saaks äh, finantstoetust ning samuti Kesk-Aasiast äh, pärineva energia torujuhe. samuti ei tahaks ma ei tahaks ma kõrvale jätta Nord Streami. härra Turmes, kaks minutit. Merci, madame aitäh, proua president. energia küsimuses on mängus Euroopa usaldusväärsus. aitäh härra Barrosole selle eest, et te väga selgelt äh, rääkisite. Äh, Gazpromi ja naftoga, naftogaas on täielik tsirkus, me nägi-, näeme seda juba paar äh, päeva. ja tuleb tõesti öelda, et aitäh et meid aitab. me peame tegutsema koos selleks ning aitäh, et te äh, koordineerisite meie tegutsemist, aga kas keegi võiks meile sen-, selita-, selgitada, et miks Slovakkia ja Bulgaaria esi-, peaministrid äh, Moskvasse sõitsid? me, see tähe-, näitab ju Gazpromile, et me ei ole ühtsed. palun selgitage mulle, miks äh, need reisid toimusid. teiseks, ja ma arvan, et komisjon peab siin mängima suurt rolli. me peame looma gaasiplaanid. Äh, esimene oleks äh, gaasivarustuskindluse direktiivi uuesti sõnastamine, sest muidu meil ei ole olemas äh, alust, millelt edasi minna. meil on vaja koordineeritud lähenemist Euroopas ning teiseks oleks vaja Euroopa Kesk- ja Ida-Euroopa ähm, gaas, gaasiga hädavajaliku varustamise plaani. meil on vaja Euroopa äh, majanduse eland, elavdamist kombineerida suure äh, energeetikaplaaniga. Euro-, Ida-Euroopas on liiga vähe struktuurifondide rahasid äh, investeeritud vajalikesse infrastruktuuri ettevõtetesse. mina arvan, et tuleb äh, investeerida nii, et sellest oleks kasu inimestel, tuleb investeerida hoie, hoonetesse ja, ja uuenevatesse energiaallikatesse. me e-, toome sisse äh, väga palju, kõik, kõik oma sisendid selle, mis kuluvad tuumaenergia tootmiseks. härra Kohme-, proua Kohmeering, te olete Norvemme. härra Mastalka, kaks ja pool minutit. härra peaminister, daamid ja härrad, siin kojas ei ole kedagi, kes kadestaks Tšehhi eesistujat just nende tingimuste tõttu, milles ta on üle võtnud eesistumise peaminister, üks teie motodest on Euroopa ilma piirideta või tõketeta ja seda lauset saab äh, tõlgendada mitmel moel, mina isiklikult olen veendunud, et see ei tähenda rohkem vabandust äh, turu- ja finantsmehhanismidele, vaid minu jaoks on tegu väljakutsega kuidas parandada Euroopa sotsiaalmudelit, mille üle Euroopa võib uhke olla. ja siin ei viita ma ainult põhjendamatute piirangute kaotamisele, mis kehtivad eh, kodanike tööhõivele. minu jaoks tähendab see võrdset kohtlemist kõigile kodanikele ja töötajatele ja ma loodan, et Tšehhi eesistuja panustab ettepanekule, mis puudutab piiriülest tervishoidu. kui me tahame piirideta Euroopat, siis võiksime me alustada mitte luues lisatõkkeid, kuna on teisi Eh, riike, mida me võime ju pidada Euroopa riikideks eh, oma ajaloo seisukohast, nii et tahaksin kuulda ka teie strateegia kohta meie naabrite suhtes, sealhulgas Serbia ja Kosovo kohta. ma viitan ka Moldovale, mis on teinud suuri edusamme Euroopaga liitumise suunas mitte tekitada uusi tõkkeid, see tähendab seda, et oleks teatud kindel poliitika Venemaa ja Hiina suunas, hästi tasakaalustatud poliitika, mis peegeldab Euroopa huvisid. piirideta Euroopa, see tähendab äh, ka selle asjaolu kajastamist, et meil on olemas vähemused Euroopas, sealhulgas vähemused, kes koosnevad äh, kodakondsuseta isikutest teatud liikmesriikide territooriumitel. samuti peame me edendama uusi poliitikaid, mis põhinevad topeltstandardite välistamisel, mida tihti kohaldatakse. Te olete öelnud, et otsustusvabadus on kõige aluseks, nii et eurooplastel peaks olema võimalus kasutada referendumeid selleks, et otsustada Lissaboni lepingu ning radarikilbi üle Tšehhi Vabariigis. härra Vilje, kaks minutit. Ah, tervitame siin Tšehhi eesistumist, tervitades neid ja öeldes, et Tšehhi Äh, rahvas on läbi teinud suuri katsumusi ja saab paremini kui paljud teised aru äh, sõnavabaduse hinnast ja mõttest. me tervitame teda ka lootusega. härra Topolanek, te ja Václav Klaus, te kehastate meie jaoks lootust. Te kuulate rahvaste häält ja see tähendab, et Lissaboni lepingu referendumiga tuleb arvestada kogu Euroopas. rahvaid tuleb vabastada Brüsseli bürokraatiast, mis meid üle ujutab. me oleme järjest arvukamad. me oleme Brüsseli dissidendid. o kirjus Vanheke ja enne lõpp tohib olla aitäh ja härra Van Ecke, üks minut. aitäh, eesistuja mul on ainult üks minut kõneaega, nii et ma saan ainult esitada ühe küsimuse Tšehhi eesistujale, ainult ühe küsimuse, ühe palve. aidake meid, aidake meid ja pidage kinni demokraatiast. demokraatias langetavad otsuseid inimesed riikides, kus inimesed on suutnud otsustada Prantsusmaal, Hollandis, Iirimaal, on Lissaboni leping tagasi lükatud, prügikasti visatud. ja mina paluksin Tšehhi eesistujal seda meeles pidada ning tavaliselt tundub, et eesistujad võtavad sellise ülbe mandariini seisukoha ehk kõrgetasemelise bürokraadi seisukoha palun ärge seda tehke, meile pakub väga suurt huvi näha, mis hakkab aset leidma, kuna eurokraatide võim järjest kasvab ja meil on vaja Tšehhi Vabariiki, kes hiljuti vabanes eh, diktatuuri alt, me tahame kasutada teie kogemusi, aidake meid siin, kuna te tõesti saate aidata demokraatia edasiminekut. härra Kirkhope, kaks minutit. proua eesistuja, komisjoni president, peaminister Topolanek, ma tervitan peaministrit parlamendis, ma tean varasematest kogemustest, et järgmise kuue kuu jooksul on Euroopa väga heades kätes. tegu on ajaloolise momendiga Tšehhi Vabariigi jaoks ja kindlasti niisugune, kus te saate kasutada oma poliitilisi äh, oskusi. Te olete seadnud äh, kolm olulist prioriteeti, majandus, energia ja välissuhted ja juba esimestel päevadel olid teie ees suured väljakutsed, te viibisite Moskvas ja Kiievis ning töötasite mm, kõvasti selle nimel, et äh, gaas hakkaks uuesti voolama torudes. Teie diplomaatilised äh, Äh, oskused on seni olnud väga head, kuid oluline on, et äh, Venemaa saaks aru, et äh, ei ole võimalik tänapäeva maailmas rahvaid pantvangis hoida. loomulikult ma tunnustan teid, tunnustan teid ka teie töös lahendamaks praegust Lähis-Ida kriisi, et hakkaks kehtima relvarahu. majanduskriis on kõrgel kohal päevakorras te näete, et stiimulite paketi selleks, et asjaga tegeleda ja et ei tekitaks, tekitataks uusi rangeid reegleid Euroopa või rahvuslikel tasanditel. Te olete oma majandusvaadetelt protektsionismi vastu sel ajal. me peame tagama, et igasugused regulatiivmuudatused on proportsionaalsed ja mõistlikud ning lõpetuseks äh, nädala aja pärast astub ametisse või on ametis Valges Majas uus Ameerika president ja ma loodan teile, et te tulevase presidendi Obamaga korraliku, korralikud suhted sisse seaksite, kuna need suhted on oluliseks meie mm, õitsengule ja Winston Churchilli viimasest kõnest äh, võime öelda, et ei tohi järele anda. Oh, suur aitäh ja nüüd siis härra Vitšenil neli minutit. lugupeetud kohalviibijad, lugupeetud kolleegid, härra Topolanek, me peame tunnistama, et Tšehhi Vabariik on eesistumise üle võtnud väga raskel ajal. süvenev majanduskriis, Iisraeli brutaalne käitumine ning äh, suur gaasitüli, mis Eest-, Euroopa jaoks on äh, väga äh, suureks ohuks. samuti tugevnevad poliitilised pinged, mis on seotud Euroopa Parlamendi valimistega ja valimiskampaaniaga. valitakse valitakse ilmselt viissada kolmkümmend kaks uut parlamendisaadikut, kuid Lissaboni lepingus on hoopis teine Äh, number ning seetõttu on ka Lissaboni lepingu ratifitseerimine tähtis nii Tšehhi Vabariigile kui Euroopa Liidule. väga raske on Euroopa Liitu sellises olukorras juhtida, kuid iga kriis on ka võimalus, kasutage siis seda võimalust. muutke Euroopa Liit nähtavamaks ja ka usutavamaks, muuhulgas ka Lähis-Idas. muutke Euroopa Liidu energiapoliitika usaldusväärsemaks, tehke nii, et Euroopa Liidu majandus äh, taas äh, õitsele puhkeks, jätke alles inimeste töökohad ma tahaksin väga, et uus liikmesriik eesistujana õnnestuks. Teie käes on suur vastutus. Teie saate tõestada, et uustulnukad ei ole mitte ainult need, kes teisi järgivad, et nad võivad ka juhtida. edu peamine võti on kakskümmend seitse liikmesriiki kokku liita, liita nad erinevate poliitikate ja tegevuste ümber. see ei ole võimalik, kui puudub ühtsus teie enda riigis vastuolulised teated, mida erinevad Tšehhi Vabariigi institutsioonid saadavad, õõnestavad äh, eduvalemit. seetõttu palun survestage neid, et nad lõpetaksid poliitilised mängud. enne valimisi ei ole see ju lihtne, kuid Sloveenia on hea näide, järgige seda. teiseks, liitke teised enda selja taha, liitke enda selja taha selle parlamendi peamised poliitilised fraktsioonid, unustage enda poliitiline kuuluvus, pidage laiapõhist dialoogi, seda suutsid ju prantslased. ja lõpetuseks tahaksin teile öelda, et ekstremism, ksenofoobia, ja muud liikumised on Euroopas äh, pead tõstmas, ka Tšehhi Vabariik ei ole sellest puutumata. ma palun, et te selle, seda küsimust prioriteetsena käsitleksite, eriti võttes arvesse tulevasi Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi valimisi. ma soovin teile edu, aitäh! aitäh ka teile ja sõna saab proua Valen. Välen pooleteistkümneks minutiks, palun sellest ajast ka kinni pidada suur aitäh, ma soovin tänada Euroopa Liidu Nõukogu eesistujat, kes on täna siia tulnud ja meile rääkinud Tšehhi Vabariigi eesistumisprogrammist. ma soovin tähelepanu pöörata ka teatud valupunktidele, mida teie eesistujana ehk suudate käsitleda. kõigepealt, te olete valinud mudeli, mille nimi on Tõketeta Euroopa. ma saan aru, et see mudel on teile tähtis ja tegelikult peakski Euroopa Liidu kodaniku jaoks Tõketeta Euroopa olemas olema, et ta saaks vabalt liikuda ja töötada sellise ähm, kohustuse annab Euroopale ka teatud direktiiv, kuid sageli äh, käsitleb liikmesriik seda võimalust ohuna. hiljuti andis komisjon välja raporti, kus räägitakse direktiivi rakendamisest. isegi kuigi minu liikmesriik on selle direktiivi täielikult üle võtnud, tahaksin ma, et te seda küsimust põhjalikumalt äh, käsitleksite äh, siis, kui räägite õigusel, vabadusel ja turvalisusel põhinevast alast ja teiseks äh, oma eesistumise ajal peate te lahendama teatud küsimusi, näiteks äh, globaalne finantskriis ja te peate tegelema mitmete õigusaktidega ning seetõttu loodan, et kasutate kõiki vajalikke vahendeid selleks, et te saaksite enne parlamendi mandaadi lõppu lõpetada kõik pooleliolevad raportid. Euroopa kodanik ootab eriti hindade alanemist, mis puudutab roamingut ehk rändlust ja eh, just eh, tekstisõnumite hinda. Eh, mina tegelen selle raportiga, ma loodan, et te aitate mind ja ma soovin teile eesistumise ajaks edu, aitäh! Oh, suur aitäh! ja härra Borghezio, üks minut. ma loodan Tšehhi eesistumise jaoks, et äh, Brüsselist kostuv blablabla lõpeb, et äh, et Vahemere äh, piirkonnas ei toimuks inimkaubandust. siseministrite viimasel kohtumisel ähm, ärkas Euroopa üles, Euroopa nüüd näeb, kui halb on olukord lähe-, Vahemere piirkonnas, uimastikaubandus Aasiast Tšehhid peavad äh, võtma meetmeid, siseministrite mandaat hõlmab ka Frontexit, äh, instrumente Kesk- ja Ida-Euroopas ja see on edukas üksnes siis, kui äh, kui on ta-, äh, tagasiviimispoliitika ja on äh, vastavad lepingud olemas. Te näete Lampeduusas, kui hull see probleem on. ja me tahame võidelda ka uimastikaubandusega äh, Vahemere piirkonnas, see on täiesti häbiväärne, mis seal toimub. minge Lampeduusasse ja vaadake, mis seal toimub. härra Horatšek, üks minut. aitäh, härra proua president, härra Barroso. ma tervitan Tšehhi eesistumist ja Euroopa Parlamendi valitud saadikuna on mul väga hea meel, et Tšehhid järgmise kuue kuu jooksul on eesistujariigiks. rohkem kui nelikümmend aastat tagasi pärast Tšehhi Vabariigi okupeerimist ma äh, läksin eks Saksamaale eksiili ja minu jaoks on see endiselt ime, et äh, Tšehhi Vabariigis on äh, tegeldud demokraatia äh, ülesehitamisega ja inimõiguste austamisega. poliitiline ja ökoloogiline areng on igasuguse, iga eesistuja jaoks suureks väljakutseks. aga ma arvan, et te saate selle väljakutsega hakkama. ma loodan mitte ainult tšehhidele, vaid ka kõigile kõige paremat sellest eesistumisest, aitäh! suur tänu, et pidasite kinni oma kõne eest ja nüüd härra Adamu poolteist minutit. suur tänu, proua president, härra komisjoni president, nõukogu eesistuja. eesistumisaja prioriteetide all ütlete te, et Euroopa Liit peab tegutsema rahvusvahelisel areenil, peab kaitsma oma julgeolekut ning edendama strateegilist koostööd NATO-ga, äh, täiendades NATO vahendeid. eurooplased küsivad enda, endalt, kes meid siis ähvardab, et Euroopa peab oma kaitse usaldama NATO, NATO-le. see, tegemist on meil ju sõjastrateegiaga, räägime sellest, mida viib äh, ellu Iisrael, see on poliitika, mida Euroopa Liit kuidagi ei sanktsioneeri ega karista Te ütlesite, et meil on vaja piirideta Euroopat, et ei ole vaja liigset reguleerimist, ei ole vaja protektsionismi. kas see on siis õppetund, mille annab meile praegune majanduskriis, et me ei kaitse haavatavaid, et, ähm, et me kaitseme ainult äh, kasumeid? Eurobaromeeter näitab meile selgelt, milline on praegune olukord ja me ei arvesta seda mida neile, meile näitavad praegused meeleavaldused, on see, et me ei pea liikuma selles suunas, eurooplased ootavad õigust, ootavad äh, hinnakontrolli tõusvate hindade üle. Nad ootavad, et tegutsetaks nende huvides, ilma et oldaks stabiilsuspakti ohver. suur tänu, proua Siim, üks minut um proua president, ähm, härra eesistuja, tere tulemast teile, soovin teie eesistumise ajaks ja teie meeskonnale kõike head. Iiri saadikuna lubage tänada teie valitsust ja teie rahvast. kui meie rahvas rahvahääletusel hääletas Lissaboni lepingu vastu, siis ainult Tšehhi esindus äh, austas seda lahendust see, et prantslasi, hollandlasi ja iirlasi on niimoodi vääriti austatud ja seda äh, ei antud äh, neile võimalust enna-, rahvale võimalust ennast väljendada. selles olukorras olite teie toetus väga oluline. Teil on väga ambitsioonikas programm lahendamaks tänaseid väljakutseid, see eeldab austust liikmesriikide vahel, see eeldab austust ka nende liikmesriikide ja rahvaste vahel, selleks et üldse oleks mingist lootust edasiseks eduks Te olete näidanud austust üles oma rahva vastu, tunnustades, et äh, nii nagu iirlased, oleksid nemad võimaluse korral samuti Lissaboni lepingu tagasi lükanud. selline austus äh, rajab kindlasti hea tee teie eesistumiseks ja äh, Euroopa jaoks. suur tänu ja härra Nassauer, palun. proua president, daamid ja härrad, härra Topolanek, võib-olla ei oodanudki sellist sooja vastuvõttu Euroopa Parlamendist, kuid Tšehhi eesistumise aeg on sündmus omaette. siin on tõesti teatav ajaloohõng tunda. minu meelest on olulised kaks suursündmust ajaloos, kõigepealt Saksamaa taasühendamine ning teiseks Euroopa taasühendamine pärast kahte verist ülemaailmset sõda, ühe sajandi jooksul. seega Tšehhi eesistuja kohalolek siin Euroopa Parlamendis eh, eh, ongi näiteks nendest suurtest muutustest, mida me oleme näinud viimastel kümnenditel ja me oleme tänulikud nende muudatuste eest. me to-, avaldame EPP fraktsioonina teile toetust ilma igasuguste reservatsioonide või skepsiseta. Te rääkisite öö, eh, transpordivõrgustike ühest esialgsest äh, loojast Karl Neljas tõesti oli teerajaja, lõi Euroopas ka üsna mitu ülikooli ja on seega üles ehitanud Euroopat nii, nagu tänapäeval üritavad seda teha lepingud. võib-olla oli tema panus veelgi suurem ikka ja jälle kuuleme teie riigist äh, jah, äh, mõnikord skeptilisi märkuseid Euroopa suunas, kuid Euroopa Rahvapartei on pühendunud Euroopa erakond, kuid samas ei tähenda seda, et me ei tunnistaks vigu. ja vigu tuleb parandada ja seda Lissaboni leping üritabki teha, tegemist on suurepärase instrumendiga seniste vigade parandamiseks. seega kutsuksin ma teid üles andma endast parim selleks, et see leping jõustuks ja et teie riik selle samuti ratifitseeriks niipea kui võimalik suur tänu, härra Nassauer ja nüüd saab sõna härra baroon Crespo pooleteiseks minutiks. Eh, suur tänu, proua president. nõukogu president, komisjoni president, daamid ja härrad. ma tahaksin tervitada Prants- eh,, Tšehhi maad eesistujana täpselt samamoodi, nii nagu üheksakümne esimesel aastal mind tervitati Euroopa Parlamendi poolt aga ma arvan, et see suurepärane Tšehhi kodanike kogu, kes on praegu täiskasvanuks saanud, kes kuulusid Václav Haveli eh, põlvkonda. ma tahaksin tegelikult teile esitada kaks küsimust. Teie langetasite otsuse ja mul on väga hea meel, et te rääkisite eh, reeglitepõhisest Euroopast. väga paljud asjad väga paljud inimesed arvavad, et see ei ole õige tee, aga teie langetasite just niisuguse otsuse. me tõepoolest peame selle teema kallal koos töötama. me ei saa sulgeda silmi fakti eest, et gaasikonflikt on poliitiline konflikt. me ei saa seda üldsegi ignoreerida. ja tõepoolest ma ei saa aru, mikspärast kuna Tšehhi Vabariik on niivõrd uhke oma iseseisvuse üle, mikspärast te tahate kellelegi alluda? ja lõpuks teie rääkisite eurost. eile me tähistasimegi euro kümnendat aastapäeva. aga mida te kavatsete ette võtta selleks, et eurot kaitsta oma eesistumise ajal? aitäh! Elina Hekk poolteist minutit. suur tänu, proua president. äärmiselt oluline on mõista, et tegemist on kriisiolukorraga. meil on kliimakriis ja finantskriis ning lisaks on meil energiakriis. tähtis on säilitada keskendumisvõime. peaminister Topolanek on täna siin meie ees ja ta peab tegelema sellega, kuidas Euroopa Liit tegutseb selleks, et need kriisid lahendada, eriti finantskriis. meil on võimalus aidata kodanikke selleks, et parandada keskkonnaolukorda, luua, luua töökohti, kaitsta VKE-sid. igasugune finantskriis eeldab tehnoloogilisi muudatusi. meil on vaja uusi tehnoloogiaid, biokütuseid, päikeseenergiat, uusi energialiike on terve rida uusi tehnoloogiaid, mida tuleb hakata kasutama selleks, et äh, saada hakkama kliimamuutuste väljakutsega ja selleks, et sünniks uus Euroopa ja uued töökohad. meil on vaja kliimat toetavaid töökohti ja töömad toetavad eh, tehnoloogiat, meil on ka seisukohta vaja Venemaa suhtes, seega energiapakett on tähtis, väga oluline. meil on vaja Euroopa poliitikat energia vallas. Euroopa Liit peab kõnelema ühel häälel ja vastasel korral kodanikud, kellel on külm hetkel oma majades, ei anna meile seda andeks. me peame äh, üksteist toetama. Tšehhi eesistujamaad ma tervitan, sellele järgneb Rootsi, soovin teile ka edu. suur tänu, sõna saab härra Kristovskis. üheks minutiks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 kuid Euroopa poliitikuid mõjutab endiselt reaalpoliitika ja nad väidavad, et nad lihtsalt seda ei näe. see näitab, et Euroopal on puudu eneseaustusest, kui tema ees on Venemaa patoloogiline ideoloogia. kahjuks seni, kuni natsikurjategusid äh, mõistetakse hukka kui inimsusevastaseid kuritegusid, kuid Nõukogude kuritegusid, mille pani toime kommunistlik režiim, õigustatakse peame me endale aru andma, et Euroopa jaguneb endiselt ida, idaks ja lääneks, me peame mõistma, et gaasitarneid Ukrainale on katkestatud. seni, kuni see jätkub, on Euroopa väärtused äh, veel teostamata unel. Euroopat ei ole üht, ühendatud, Praha eesistuja peab olema Praha deklaratsiooni kõrgusel. president, äh, president, praegu on tegemist esimese eh, eesistujaga eh, maade hulgast, kes enne kuulusid Nõukogude eh, Liidu plokki. me oleme teie poolt, me hoiame teile pöialt. Te tegutsete praegu väga kõrge poliitilise temperatuuri ajal, tegemist on kriisiga. ma tahaksin õnnitleda teid Eh, peaminister Topolanek selleks, et te tegutsesite väga kiiresti, et te püüdsite leida lahendust eh, gaasikriisile, te olite vahendajaks Venemaa ja Ukraina vahel. Eh, kaks ja kolm prioriteeti tõepoolest puudutavad gaasi olukorda. me oleme tegelikult praegu teelahkmel nii teie eesistumise kui prioriteetide osas me peame näitama üles solidaarsust ja tegema seda praegu. lahendus peab olema eh, see solidaarne, te peate eh, aitama eh, vähendada kaheksateistkümne liikmesriigi kannatusi gaasi osas ja siis te peate leidma jätkusuutliku ja süsteemse lahenduse tulevikuks. meil peab olema üldine ja toimiv strateegia selles valdkonnas. Teie rääkisite, et teie prioriteediks on ka idapartnerlus, eh, et teha paremat koostööd nende riikidega, kes on nii lähedal meie piiridele. vaja on eh, luua eh, parlament, parlamentide vaheline assamblee ja see aitab ära hoida niisugusi kriise, nagu praegusel hetkel on juhtunud. ma tervitan Tšehhi eesistujat, et on kes on tegelenud niivõrd efektiivselt kriisihaldusega ning me loodame, et järgmise kuue kuu jooksul jääb meil tõesti vähemaks Euroopas eh, barjääre. ma soovin teile edu teie töös. suur tänu. ja nüüd härra Lenin, poolteist minutit. härra Topolanek Euroopa ilma barjäärideta on tõepoolest hea loosung. see väljendab Euroopa väärtusi, see toob inimesi kokku. kuid ma loodan, et me saame eh, kaotada barjääre ka inimeste peades. inimestel on Euroopa Liidu suhtes eh, piiratud arusaamine ning ma loodan, et see aitab meil edasi viia ka tööd Lissaboni lepinguga ja teie maa on üks, kus on eh, probleem Lissaboni lepinguga. meil on vaja reformilepingut, sest kui meil ei ole õiget baasi oma töö jaoks, eh, siis eh, meie töö on väga raske. on tegelikult täiesti vastuvõetamatu, et ratifitseerimine on seotud mingisuguste siseriiklike poliitiliste küsimustega. küsimus ei ole ju mitte eh, opositsioonis või konfliktis teie riigi valitsuses, küsimus on hoopis Euroopa eh, väärtustes. ja need eh, probleemid, mis on teie maal näiteks selline ehm, kompensatsiooni nõudmine, nagu teil praegusel hetkel käimas on. aga kujutage ette, Václav Havel ju tegelikult ehm, alustas näljastreiki, kui oli eh, samasuguses olukorras ma tõepoolest loodan, et eh, teie muutute kuue kuu jooksul, nii nagu Prantsusmaagi muutus. härra Tahv, poolteist minutit härra Tahvil kahjuks ei ole mikrofoni. peaminister, mul on teile neli küsimust. kui te tõesti arvate, nii nagu te ütlesite, et Lissaboni leping on äh, hullem kui Nitsa leping, siis miks te sellele üldse oma allkirja alla andsite? teiseks, kas te palun kinnitaksite, et Tšehhi Vabariik ei satu kiusatusse järgimaks iirlasi ja ei taha üritada Lissaboni paketi lahti harutada. kolmandaks kas te ei pea, äh, ei näe siin teatavat äh, äh, vastuseisu tänase kohaloleku vahel ning parlamendi legitiimsuse küsimärgi alla seadmises, keeldudes toetamast lepingut, mis ju oluliselt parlamendi pädevust suurendab. ja neljas küsimus kas Tšehhi kui eesistujariik võib tõesti olla pädev senini, kuni see vabariik pole ratifitseerinud lepingut. järgmisena saab sõna härra Pekk Äh, proua president, härra peaminister. see ühepoolne kriis, mis maailma mõjutab ja Euroopat mõjutab, võib äh, paradoksaalsel kombel kujuneda hoopis teie päästeingliks. me oleme, oleme alati üritanud inimestele õppetunde anda, kuid tegelikult oleme selle kriisi põhjustajaks meie ise Äh, nüüd, nagu te ka täna ütlesite, on äh, uusi tuuli puhkumas äh, ja soovin teile edu eesistumise ajaks, kuid tuletaksin teile meelde vaid ühte asja, millele võite vajadusel toetuda. nimelt, tuhande üheksasaja kaheksateistkümnendal aastal Habsburgi saadikud äh, käitusid Tšehhi Vabariigis äärmiselt ülbelt ja nad visati lihtsalt presidendi lossi akendest selle peale välja. ja loodetavasti teie äh, seda poliitilist äh, defenestrata-, fenestratsiooni jätkate ja viskate välja kõik need ebaausad ja ebasiirad nõunikud, kes teile nõu annavad nüüd ja et te näitate Euroopale tõsist tõde, see oleks parem, kui kõiki neid valevorste kuulata. nüüd härra Sapala, kaks minutit, palun. suur tänu, proua president nagu ikka Euroopas, elame me ka täna läbi ajaloolist momenti. Tšehhi Vabariigi eesistumise poolaasta kindlasti kujuneb ka ajalooliseks sündmuseks. tänane arutelu on suunatud sellele, et kutsuda üles eesistujariiki välja tulema tõsiste lahendustega Lissaboni lepingut puudutavas. see tee on juba rajatud, kuid viivitusi on olnud palju, kuid me tahame sellel teel ka edasi liikuda me oleme silmitsi tõsise ülemaailmse kriisiga, selle lõppu ei ole veel näha ja ma olen täiesti veendunud, et järgneva aasta jooksul tuleb tagasilööke veelgi me peame aga jätkama sellel teel, mida alustas Prantsusmaa eesistujana, selleks et me jõuaksime konkreetsete lahendusteni Euroopana. Euroopa on silmitsi tõsise probleemiga meie energia tarnekindluse osas, see on äärmiselt tõsine küsimus ja igasugused lahendused kindlasti saavad olema keerulised, kuid loodetavasti nendeni siiski jõutakse. me peame mõtlema kindlasti äh, tulevikule sellele, et väga paljud meie riigid on sõltuvuses ühest tarnijast, nagu ka meie riik. olukord Gaza sektoris, läbirääkimisi terroristidega ei peaks küll pidama, kuid rünnakud tsiviilisikute vastu peavad leidma lõpu. süütud inimesed ei peaks äh, sattuma sellisesse sõtta. ühtlasi tuleb Euroopas lahendada ka rändeküsimused ning äh, tuleb sellele senisest rohkem rõhku asetada, eriti olukorrale Maltal, kus äh, on tõsiseid probleeme sellega. Küprose küsimus samuti väärib lahendamist lähitulevikus, selleks et me saaksime Kreeka ja Küprose, Euroopa ja Türgi vahel lahendada probleemid. ja lõpetuseks äh, proua president ja härra peaminister ma loodan, et äh, tulete meile sageli külla, soovin teile edu töös ning äh, tänusõnad teile selle eest, et tulite täna meiega kohtuma, seda tihti ei juhtu ja loodetavasti meie koostöötee jätkub. suur tänu, härra Sapala ja nüüd härra Bonja, poolteist minutit. nõukogu eesistuja, Tšehhi ajaloolased on selgitanud, miks te ei ratifitseerinud Lissaboni lepingut. sellepärast, et nad räägivad numbri kaheksa maagiast, nagu kaks tuhat kaheksa. Nad ütlevad, et see on, see iseloomustab täie ajalugu tuhat üheksasada kaheksateist luuakse Tšehhoslovakkia, nelikümmend kaheksa Praha. Nad on üritanud, ürit-, näidanud, toonud neli, nelikümmend erinevat näidet ja eriti kolmkümmend kaheksa, kus Prantsusmaa ja Ühendkuningriik teid hülgavad, nelikümmend kaheksa, kui te jääte teisele poole riigipöörde tulemusena ning kuuskümmend kaheksa Nõukogude tankid kaks tuhat kaheksa, ma mõistan teid täiesti, te jätsite ta kõrvale, sest te arvasite, et ratifitseerida Lissaboni leping sellel aastal oleks olnud äh, kahtlane. seepärast äh, oleme kuulnud äh, mõningaid inimesi võrdlemas piiratud Brežnevi laadset suveräänsust sellesama lepinguga. kamarad Barroso, vaatamata kõigile oma vigadele, ei ole siiski Brežnev vaatamata tema minevikule. meil on tegemist äh, jagatud suveräänsusele tugineva ehitustööga, mis on vabatahtlik. Lissaboni leping on ainult hetk ajaloos, etapp selles ajaloos. ma anun teid, aasta kaks tuhat kaheksa on läbi, ratifitseerige see aastal kaks tuhat üheksa suur tänu. nüüd saab sõna proua Starkevitš-Jõute pooleteiseks minutiks. suur tänu, proua president. Tšehhi Vabariik võtab eesistumise üle, arutelud toimuvad majandusreformide üle ja Euroopa Liidu mudeli üle, rohkem sotsiaalsete suundadega või liberaalsem. mõnikord äh, räägitakse sellest kui kõnelusest vana ja uue Euroopa vahel kuid ma arvan, et Tšehhi Vabariik äh, saavutab konsensuse. Need kaks mõistet ei olegi nii erinevad tegelikult. tänu üleilmastumisele ja mitmekultuurilisele majandusolukorrale. turumajandust mõistetavad, mõistetatakse erinevate inimeste poolt erinevalt. selle taga on behavioristlikud faktorid. Nõukogude plokki kuulunud teavad väga hästi, et turuinstitutsioonide ja seaduste kehtestamine ei taga veel turu toimimist. inimesed pea, peavad seda mõistma ning äh, kohandama seda oma soovidele ja vajadustele. mõnikord poliitilistes huvides tuleb rõhutada erinevusi erinevate mudelite vahel, kuid pikaajalises poliitilises perspektiivis turureform, turumajanduse reformid, mis võtavad arvesse muudatused majanduses ja keskkonnas, loovad muudatused radikaalsetele ja populistlikutele jõududele selleks, et võimu haarata. tekib ka pikaajaline poliitiline ebastabiilsus ja majanduslangus täna. su tänusõna saab härra Kamre. üks minut. Läheme siis edasi järgmise kõneleja juurde, härra Brock, kaks minutit. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! nõukogu eesistuja, daamid ja härrad, proua president, ma tahaksin omalt poolt õnnitleda Tšehhimaad eesistujana. tegemist on esimese eesistujaga, kes on pärit Varssavi paktist. jätkuks härra Nassaueri sõnadele, tegemist on sümboliga ma arvan samuti, et mis puudutab gaasialaseid läbirääkimisi, ja president Schwarzenbergi tegevust Lähis-Idas, võiksin tuua ka teisi näiteid, kõige eh, nende näidete põhjal on näha, et Tšehhimaa on eesistujana väga hästi valmis eh, teda ootavaks tööks. ja seepärast rõhutaksin ma iseäranis eh, strateegilist aspekti energia valdkonnas. tänu sellele näitele tuleb näidata, et on ka palju teisi valdkondi, kus ei ole võimalik see, et üks riik üksinda kaitseb oma kodanike huve. tegemist on üle-euroopalise ülesandega. pädevus energia, energiavarustuskindluse vallal, vallas annab meile Lissaboni leping ja see, mida me praegu teeme, on, ei ole siduv. see on koordineerimistöö, meie ees on paljud väljakutsed ja me saame seda, neid realiseerida ainult siis, kui meil on Lissaboni lepingust tugevnev suutlikkus, mis tagab äh, suurema demokraatia ja enam pädevust Euroopa Parlamendile ja mis võimaldab ka tugevdada rahvusparlamentide pädevust. seepärast ma eeldan, et ma sain valesti aru äh, teie sõnadest. Te ütle, kui te ütlesite, et Nisa leping on parem kui Lissaboni leping, ma arvan, et ma sain teist valesti aru. ma arvan, et äh, te peaksite äh, parandama oma sõnu, millest ma ilmselt valesti aru sain. me peame koos näitama, et kõik need äh, väljakutsed on sellised, mis tuleb meil vastu võtta koos ja seda saame teha ainult tuginedes Lissaboni lepingule. nüüd proua Estrela. tänu, proua president. nõukogu eesistuja, te rääkisite reeglitest Euroopas, te rääkisite palju reeglitest, kuid üks demokraatia reeglitest on kohustustest kinnipidamine. Te võtsite endale kohustuse ratifitseerida Lissaboni leping enne aasta kaks tuhat kaheksa lõppu, seda te ei teinud ja see on viga. seepärast ma küsin teilt, millal Tšehhi Vabariik ratifitseerib Lissaboni lepingu? Te rääkisite ka usaldusest Tšehhi valitsus, kaasa arvatud teie president, omab õigust teha, mida nad soovivad, kuid ei tohi unustada, et Tšehhi Vabariik kuulub Euroopa Liitu ning kõneleb nüüd viiesaja miljoni kodaniku nimel ning kahekümne seitsme liikmesriigi nimel. Te ju teate, et kakskümmend viis liikmesriiki on juba ratifitseerinud Lissaboni lepingu ning et Iirimaa liigub teise referendumi suunas. arvamusküsitlused näitavad nüüd jahi ülekaalu Iirimaal. iirlased on mõistnud, et rahvusvaheline konjunktuur on selline, et olukord on väga raske ning kuulumine Euroopa Liitu ning Eurotsooni kaitseb Iirimaad veel hullemate probleemide eest. millal kavatseb Tšehhi Vabariik Lissaboni lepingu ratifitseerida. nagu ütles minu fraktsiooni esimees Martin Schulz, hetkel, mil Euroopa ees on enneolematud väljakutsed, on vajalik, et Euroopa kõneleks ühel häälel ja see on võimalik ainult siis, kui Euroopa tugineb Lissaboni lepingule. härra Kapato, üks minut, poolteist minutit. suur tänu. härra Topolanek, te rääkisite idapartnerlusest partnerlus on suhteliselt hiline leiutis Euroopa Liidus. see ei eksisteerinud Euroopas, mida soovisid näha asutajad. partnerlus pärast teist maailmasõda kavandati pigem Ida-Euroopa jaoks võimalust liituda Euroopa oli rahuvektor mitte sellepärast, et ta pakkus partnerluse perspektiivi oma naabritele, vaid sellepärast, et äh, ta nägi ette võimalust nendel, nendele riikidele ühel päeval Euroopa Liiduga liituda. Prantsusmaa eesistuja, teie eelkäija, oli väga, väga selgelt seisukohal barjääride seisukohast, soovides kindlaks määrata Euroopa piirid, sulgedes kindlalt uks Türgile ning näidates äh, et Euroopa Liit soovib äh, sulguda oma piiridesse. selle kõige tulemus on see, et Euroopa Liidu piirid, äh, nende osas oli lootust äh, teie riigi sarnastele riikidele eelmisel aastakümnel, kuid nüüd, rääkides Lähis-Idast, Kaukaasiast, Põhja-Aafrikast, on olukord teine ning üleskutse radikaalse mittevägivaldse partei esindajana on see, et te peaksite võtma arvesse Euroopa Ühendriikide põhimõte, mis oleks avatud uutele liikmidele ning mitte segastele suhetele, milleks on partnerlussuhted, mis ei paku ei integratsiooni ega kodanikuõigusi. kaks minutit, härra Höökmark. härra peaminister, kõigepealt ma tahaksin tervitada teid selle oskuse eest E, mida te olete juba näidanud e, Euroopa Liidu eesistujamaana. E, väga paljude rootslaste jaoks on ikkagi alles kestev tunne, et Euroopa on Stockholmis. tänu sellele poliitilisele geograafiale, mida me oleme pärinud möödunud sajandist, see on tegelikult vale arusaam ning teie panete Tšehhi Vabariigi õigesse kohta meie maailma, meie arusaamiste kaardil see on tee tulevikku. me loodame ka, et te loote hea aluse Rootsi eesistumiseks. kliimaküsimustes, konkurentsiküsimustes, kus on äärmiselt oluline, et me suudame demonstreerida, et me lahendame majandusprobleeme avatult, ilma protektsionismita, et me saavutame avatud dünaamilise majanduse. ja nüüd energiast Teie mängite siin praegu keskset rolli. on täiesti selge, et olete õiges kohas. ja need ajad, eh, kus me praegu elame, näitavad, et vaja on reformi, vaja on muudatusi. sellepärast peab ütlema, et solidaarsus ja eh, turvalisuse energia osas tähendab seda, et me peame reformima ning süvendama eh, Euroopa siseturgu energia vallas sest muidu oleme me kogu aeg erinevate ohtude eh, meelevallas, me oleme nende meelevallas, kes tahavad meid omavahel tülli ajada. üks eh, üks asi, mis meid aitab, on see, et ei oleks üht, kes eh, hoiab meid oma valduses, kui me räägime gaasi ja energia saamisest, ja see oleks üks strateegiline samm, kui me niisugusest vangist pääseme ning ma loodan, et te sulete selle tööga toime järgmise kuue kuu jooksul. suur tänu ja nüüd proua Berger, poolteist minutit. suur tänu, president, e, nõukogu president mina ja väga paljud teised, kes siin praegu kohal on, e, olime selle poolt, et eh, Tšehhi saaks eh, Euroopa Liidu eesistujaks. enne kahe tuhande neljandat aastat olin ma eh, ühtse parlamendikomisjoni liige ja nüüd mul on väga hea meel, et olete selle ametkoha endale saanud. parlamendisaadikuna Austriast tahaksin ma öelda, et alati ei olnud väga populaarne kaitsta Tšehhi liitumist Euroopa Liiduga me tahaksime teid toetada teie eesistumise ajal. me ei tahaks siin liialt rõhutada neid raskusi, mis hetkel meie ees seisavad. me oleme siin kuulnud eh, viiteid Gaza konfliktile räägitakse eh, Euroopa majandusolukorrast ja siis on veel e, küsimus e, Slovakkia e, tuumajaamast, mis tahetakse uuesti käiku panna ning mis on siis vastuolus Euroopa Liidu seadustega. aga ma soovitaksin teile lugeda Krušakit. tegemist on väga naljaka autoriga ja tema ütles, et instruktsioone ei ole Euroopa jaoks aga kui oleks mingisugused instruktsioonid, siis eesistujal antakse nõu, et nad kasutaksid ära seda nõu, mida on võimalik saada Euroopa rahvusparlamentidelt. ja nüüd härra Kaaras kaks minutit ning ma palun, et kõik kolleegid peaksid kinni eh, ajapiirist, mida teile on antud. suur tänu. Tšehhi eesistujana Äh, on oma tööga pihta hakanud. ja nad on teinud seda äh, väga äh, osavalt. me peame vaatama, milline on roll, mida Tšehhi Vabariik peab mängima terve Euroopa Liidu ees mulle tundub, et teie olete võtnud omal päevakorda väga tähtsad prioriteedid ja me nüüd vaatame, kuidas te suudet, suudate kõik oma prioriteedid ellu viia, kas te eh, suudate tegutseda eh, tõesti väga pühendunult Euroopa Liidule. E, Tšehhi valitsus ja Tšehhimaa eesistujana on meie jaoks eh, tundmatud suurused Euroopa poliitika mõttes. Te peate andma endast parima meie ei tahaks, et eh, siin on omavahel vastuollu seotud Euroopa poliitika ja kodumaine poliitika, ärge tooge oma kodumaiseid poliitikamuresid Euroopa tasandile. kui me praegu räägime gaasikonfliktist, kui me räägime Gazast, kui me räägime krediidikriisist, siis need on kõik väga olulised, aga Lissaboni leping aitaks tegelikult teil palju efektiivsemalt täita oma ülesandeid see aitaks ka teisi Euroopa institutsioone. me eh, tunnustame Euroopa väärtusi ja meil on oma reeglid ja kui me neid reegleid ei austa, siis te näitate solidaarsuse puudumist. meil on olemas ühenduse väärtused, meil on olemas ühenduse reeglid ning me peame kõiki neid täitma vaatamata oma eh, erinevustele, nii et palun ärge pugege Iirimaa taha peitu, palun ratifitseerige Lissaboni leping. me tõepoolest mõõdame teie tulemusi vastavalt teie tegudele, mitte sõnadele. suur tänu, nüüd härra Titli, palun kuivõrd härra Tiklit äh, saalis kohal ei ole, siis äh, härra Zelenitš, kaks minutit. siiski härra Titli, suur tänu, proua president, ma lihtsalt ei kuulnud teid mulle pakkus huvi see, et äh, Tšehhi eesistujana ütles, et üritatakse torpedeerida Tšehhi eesistumist, kuid tundub, et tšehhid saavad sellega ise väga hästi hakkama minu meelest. ja et Tšehhi on öelnud, et nad äh, annavad endast kõik, mis võimalik, et laiendada Euroopat, hõlmata Horvaatia. no kui nad kõik endast annavad, siis miks nad Lissaboni lepingut ei ratifitseeri, nad olid sellega ometigi ju nõus ja seega peaksid oma kohustusi täitma. tuleb ausalt välja öelda, et eriti roosiline see algus eesistumisel ei ole. peetakse kliimapaketti justkui nagu luksustoodet, rahandusminister Tšehhimaal räägib sellest, et majandustaastamisplaanid on kommunistlikud plaanid ja siis äh, suhtumine bulgaarlastele ja Gaza osas tehtud tuli kohe ümber teha, meil on vaja ka tõsist äh, juhti Euroopas ja see, mida ma siin olen kuulnud, veenab mind selles, et mida kiiremini saab paika alaline presidendi ametikoht nõukogule, seda parem, ainult siis me saame rääkida koherentsest Euroopa tegevusest, mis annab Euroopale julgeoleku, aitab Euroopa rolli maailmas täita ning viib meie majanduse taaskäivitamisele, nii et võtke see juhi roll ja kõnelejalt võeti mikrofon suur tänu ja nüüd saab sõna härra Zelenitš äh, kaheks minutiks ja ainult kaheks minutiks. härra Zelenitš. Äh, daamid ja härrad bo gdyby se mělo zastavit před řešením. suur tänu proua president oleks kindlasti suur viga kui eh, me ei lahenda kroonilisi probleeme millega euroopa täna on silmitsi on täiesti selge et need probleemid on otseselt seotud eh, gaasiküsimustest venemaa jõupingutustega euroopa liit eh, peab ukraina hoidma endale nii lähedal kui võimalik kuid see ei ole sugugi võimalik siis kui ukraina jätkab oma läbipaistmatu hinnapoliitikat ja on pidevalt sõltuvuses Venemaast. Tšehhi eestimise prioriteedid hõlmavad endas energia tarnekindlust ning idasuunalise partnerluse hoogustamist. selle partnerluse peamiseks aspektiks on äh, Äh, Ukrainal jõuda hinnakokkuleppele Venemaaga, sealhulgas sõlmida lõplikud pikaajalised lepingud. Tšehhi eesistujana peab survestama Kiievit selleks, et jõuda selleni, et äh, senised majandusstruktuurid lammutada, need takistavad majandusreforme ning õigusriigi loomist ainult läbi tiheda koostöö suudame me tagada selle, et Ukraina on valmis loobuma eh, tihti isiklikest ja lühiajalistest huvidest eh, ja ainult siis saavad nad sõltumatuks Venemaalt ja korruptsioon kontrolli alla. me ei saa eeldada, et Euroopa Liit eh, seisab kogu aeg vastu Äh, Venemaa järjest äh, tugevamale, jõulisemale poliitikale teiste idariikide suhtes. gaasi küsimus tuleb lahendada, kui äh, Tšehhimaa eesistujana ei suuda piisavalt survestada Ukraina esindajaid, võeti kahjuks mikrofon, härra De Rossa, palun. härra De Rossa, palun proua president, suur tänu, mina nagu ka kõik teised siin parlamendis soovivad Tšehhile kui eesistujale idu, edu, kuid äh, samas äh, mind täiesti jahmatavad teie need äh, kommentaarid, et Lissabon on halvem kui Nizza, see ei ole mitte ainult vale, vaid see loob lahkhelisid ning see on usalduse rikkumine kas te mõtlete tõesti, kas te kaaluksite äkki oma sõnade tagasivõtmist Lissaboni kohta? meil on vaja ühendatumat demokraatlikku liitu, mida Lissaboni leping pakub, selleks et vastu seista nendele mitmetele probleemidele, millest paljud võivad viia meil tõsisele ülemaailmsele konfliktile, energiaküsimused, kliimaküsimused, majandus, finantskriis, paljud sõjad paljudes piirkondades. eesistujana on teie osa teie tööks ühtsetel väärtustel edasi liikuda ja solideerida. meil on vaja sotsiaalset turumajandust, multi-, multilateraalsust ja naiste ja meeste vahelist õigust tagada ja see tähendab nii meeste kui ka naiste õigusi selleks, et jagada näiteks lapsevanema kohustusi. eesistuja, te peate kuueks kuuks loobuma oma konserva-, konservatiivsetest ja neoliberalistlikest vaadetest, muidu te olete kogu aeg meiega konfliktis. Iirimaal ilmselt tuleb rahvahääletus selle selgitatud äh, Lissaboni lepingu osas veel selle aasta sügisel ma teen kindlasti kõvasti tööd selleks, et Iirimaal oleks tulemus positiivne ja positiivne ka Euroopaks. Teie tänased kommentaarid aga minu tööd kindlasti rakendavad, kui rahvahääletus läbi kukuvad, siis äh, Euroopa enamus teid kindlasti ei täna selle eest. suur tänu ja härra Puusek. suur tänu, proua president nõukogu eesistuja, volinikud, äh, lubage mul õnnitleda härra Topolanekit eesistumise ülevõtmise puhul. õnnitleksime teid ka äh, keeruliste, kuid samas edukate esimeste eesistumise nädalate osas. ma mõistan, mida te räägite rahvusidentiteedist identiteedid aga kujunesid Euroopa idaosas märksa teistmoodi kui läänes. ja räägiksin ühest asjast, mis minu meelest järgmise poole aasta jooksul kujuneb kõige olulisemaks, kolmas energiapakett. selles paketis võime, paketist võime me lugeda ühtsest energiaturust, ühtsest agentuurist, reguleerijate ametist, piiriülestest ühendustest ning äh, ühtsetest investeeringutest ja integratsioonist, mis põhimõtteliselt tähendab siis solidaarsust. solidaarsust energiaga varustatuse osas. energiapakett hõlmab endas aga ka liberaliseerimist õiglane ja reguleeritud juurdepääs jaotusvõrkudele, tagamaks äh, konkurentsivõimelise turu ja see tähendab, et keskkonda saastataks vähem ja energia oleks odavam tarbijatele, aga ka meie majandusele ja see aitaks meid välja tulla sellest tänasest majanduskriisist. ja veel, see energiapakett tegelikult tähendab ka seda, et koostööd tuleb teha riikidega väljaspool Euroopa Liitu, nende riikidega, kes varustavad Euroopa Liitu ja nende riikidega, kes on energia transiitriigid. ida mõõde tuleb siin samuti mängu sellesama energiapaketi raames. Te, te räägite siin energiast ja majandusest ja idamõõtmest kui teie peamistest prioriteetidest ja mulle tundub, et energiapakett kujuneb nende mm, pak-, prioriteetide kontekstis väga oluliseks. poolteist minutit, Anderson. suur tänu, proua president ka mina tahaksin tervitada eh, Tšehhi eesistumist. selle eesistumise aja jooksul me näeme, et suureneb tööpuudus, majanduskasv on väga aeglane, majandusolukord on üleüldiselt raske. möödunud nädalal president Klaus tuli välja teatud lahendustega. ta ütles, et me peame oma ambitsioonikuse taset vähendama, kui asi puudutab kliimapoliitikat. me peame vähendama oma ambitsioone sotsiaalpoliitika osas, mina ei ole sellega nõus. mina arvan, et see oleks absoluutselt vale tee. kui me tahaksime, kui me tahame olla konverent, konkurentsivõimelised, peame me investeerima moodsatesse tehnoloogiatesse, moodsasse infrastruktuuri. see on ainus võimalus, kuidas me võime tagada meie ühiskonna pikaajalise jätkusuutlikkuse e, et niimoodi me saame tagada ka e, jätkusuutliku e, kliimapoliitika ja seesama käib ka e, sotsiaalpoliitika kohta on vaja võrdselt kohata, kohelda töötlasi. see ei tähenda, et väheneb kasv, vaid see tagab meie jätkusuutlikkuse pikas perspektiivis. kui ma loen teie programmi perepoliitika osa, siis seal on väga vanamoodne perepoliitika uus moodne perepoliitika tähendab seda, et vastutust laste kasvatamise eest kannavad nii mehed kui naised, et ka mõlemad töötavad. suur tänu, Avo Anderson ja nüüd proua Jeleva kaks minutit. suur tänu, eh, proua president. Euroopa Parlamendi eh, Bulgaaria liikmena tervitan ma eh, Tšehhi eesistumist selles osas, et te peate energiapoliitikat üheks oma prioriteediks. viimastel päevadel on eh, nii mitmedki Euroopa Liidu liikmesriigid jäänud Vene-Ukraina eh, tüli pantvangi, väga paljud perekonnad, tuhanded perekonnad istuvad praegu kodus, eh, mida ei köeta. ja Bulgaaria on ainukene Euroopa Liidu liik, kellel ei ole mitte mingisugust äh, alternatiivset võimalust saada gaasi, ei ole ka äh, varusid ma arvan, et ma räägin terve parlamendi nimel, kui ma ütlen, et me ei tohi äh, lasta Euroopa kodanikel maksta hinda poliitiliste mängude eest, mida peetakse energiaressurssidega. sellepärast on meil vaja ühtset Euroopa energiapoliitikat üks väga oluline element selles poliitikas on infrastruktuuri parandamine energia vallas. kui me räägime Euroopa energiasolidaarsusest, siis see tähendab, et on ühtne Euroopa Liidu energiaprojekt. ma tahaksin äh, uskuda ka seda, et äh, tõepoolest on võimalik äh, ehitada välja ühtne Euroopa tuumapotentsiaal, et see oleks ühtne projekt liikmesriikide vahel, sellepärast ma tervitan eesistujana Tšehhi Vabariiki, et te olete välja toonud niisugused prioriteedid, et te räägite laiast koostööst Kaukasuse ja Balkani riikide vahel. on väga hea, et te arvestate liikmesriikide võimalusi et te eh, tahate edanda, edendada erinevaid regioone selleks, et vältida niisugusi kriise nagu praegune eh, gaasikriis. meil tõepoolest on vaja ühtset eh, Euroopa energiapoliitikat ja see vajadus on suurem kui kunagi varem. suur tänu, proua Levai, üks minut. suur tänu, proua president, härra peaminister me vaatame, me ootame Tšehhi Vabariigi eesistumiselt teie loosungitest kinnipidamist, kui me vaatame küsimusi, siis tähtsal kohal on majanduspoliitika, kuid veel üks tähtis teema peaks olema kõige keskmes, Euroopa kodanik. suuremat, suuremat tähelepanu tuleb pöörata küsimustele, mis on otsas, otseselt seotud kodanike igapäevaeluga. me peame tugevdama sotsiaalküsimustega tegelemist, peab olema suurem solidaarsus, võrdsed võimalused, me peame abistama vähemuste toetamist. kui me räägime Euroopa kodanikest, siis peame kaasama rohkem Euroopa kodanikke. me oleme näinud kommunikatsiooni puudumist. kodanikud kaotavad usaldust Euroopa Liidu institutsioonide vastu, see on eriti tähtis, et me räägiksime haridusest selles vallas suur tänu. proua Roitova, kaks minutit. nõukogu eesistuja kolleegid. Tšehhi eesistumise algust iseloomustas Gaza konflikti energiakriis Euroopat üllatab, kui vastutustundlikult ja tõhusalt on Tšehhi Vabariik hakanud kriise lahendama, aga kas need olid tõesti ettenägematud kriisid? mina oleksin soovinud, et Tšehhi Vabariik oleks hakanud varem nendega tegelema, juba enne jõule, kui sellega tegeles veel Prantsusmaa. ma sooviksin, et te ka Hiina probleemiga tegeleksite vapralt. Hiina ei pea kinni vett maailma kaubanduseeskirjadest ning ausa kaubanduse põhimõtetest. raske on osta näiteks äh, Hiinas toodetud laste kingi, mis vastaksid eeskirjadele. kaubanduse valdkonnas ootame me endiselt õiglust ja vastastikuse põhimõttest kinnipidamist Hiina suhtes ja nende turgude avamist meie turgudele. ma loodan, et te saavutate siin edu. proua president, nõukogu eesist-, nõukogu eesistuja äh,, õnnitlen teid teie programmi tutvustamise eest ning teie isikliku rolli eest. Te juhite poliitilist erakonda, mille ministrid hääletasid Euroopa Liidu liitumise vastu aastal kaks tuhat kolm. seega õnnitlused teile. ma loodan, et teie kolleegid teevad läbi sarnase arengu kui teie. ka Lissaboni lepingu suhtes meedia ütleb, et iirlased mõistavad nüüd paremini Lissaboni lepingut ja toetavad seda. ma loodan, et me toetame neid, isegi kui president Klaus ei soovi enam teiega kõnelda. suur tänu suurepärase aja juurdejäämise eest samuti ja nüüd proua Patseli. üks minut. suur tänu. härra minister, me kuulsime milline olukord seoses finantskriisiga. me oleme samuti kuulnud, et Lissaboni lepingu ratifitseerimine saab olema üks peamistest prioriteetideks, kuid ka noorsugu peab olema prioriteet. Teie programm peaks olema põhjalikum ja proaktiivsem noorsoo küsimustes. sellest ei piisa, kui tehakse vaid lubadusi ja tehakse avaldusi. noored ei tunne end turvaliselt riikides, mis äh, nende ümber kokku varisevad, sest nad ei saa hakkama majanduskriisiga. Nad ei tunne end turvaliselt, kui nende ees on äh, tööpuudus. Nad äh, vaatavad kartusega Euroopale, valitseb euroskeptilisus. Lissaboni ratifitseerimine pole tähtis küsimus, tähtsad on igapäevased kokkupõrked mul on väga kahju, proua Patseli, ütleb president, aga ma pidin teie mikrofoni katkestama. härra Põhuis, kaks minutit. kõnelejale ei ole mikrofon sisse lülitatud. alustan uuesti, ütleb härra Põhuis. peaminister, teie riiki sümboliseerivad Franz Kafta ja Jan Palak minu jaoks. mõlemad sümboliseerivad vabadus- ja demokraatia eest võitlemist ning frustratsiooni, valu ja ohvreid mis iseloomustavad seda võitlust mõnikord. Teil on eriline mõistmine Gaza võitluste suhtes, ma arvan. Te mõistate Gaza inimeste ja iisraellaste valu ja ma loodan, et seepärast teete kõik selleks, et tappa, et tapatöid peatada. ka Ameerika president tuleb, tuleb viia selleni, et ta mõistab Kopenhaageni väljakutseid senised äh, õigusloomelised parlamendi poolt tehtud ettepanekud nõuavad vastust, ma tervitan uusi võimalusi kodanikele piiriülese tervisekaitse valdkonnas. Te mainisite teadmiste vaba liikumist, see on eelkõige meditsiinialal väga tähtis. see käib ka vaimse tervise kohta, härra peaminister, mul on olnud privileeg toetada reforme Tšehhi Vabariigis vaimse tervise vallas, ma tean, et te tahate neid edasi viia mitte ainult teie koduriigis, vaid ka kogu Euroopas. ma juhin teie tähelepanu juunikuule, mil me algatasime vaimse tervise paketi Euroopa Liidu jaoks. ma loodan, te, kuigi see ei ole teie nimekirjas praegu, saab see olema teie päevakorras, sest meie ja teie ülesanne on aidata neid, kes on haavatavad ja vajavad meie toetust ja ma tean, et te kavatsete sellega tegeleda, soovin teile edu kõigis jõupingutustes. suur tänu ja nüüd härra Pinior üheks minutiks. ma tahaksin alustada tuletades teile meelde sündmust kakskümmend üks aastat tagasi opositsiooni ja Tšehhi opositsiooni kohtumisel Krakanošes, Poola ja Tšehhi, Tšehhoslovakkia piiril tol ajal Tšehhi Vabariik on esimene Ida-Euroopa riikidest, kes on Euroopa Liidu eesistujaks. sellega kaasnevad kohustused. Tšehhi Vabariik on eesistujana pärand meie võitlusest Ida-Euroopas selleks, et sünniksid demokraatlikud ühiskonnad Euroopas ja selleks, et ähm, kaoks raudne eesriie. Tšehhi eesistumisel on eriline intellektuaalne ja poliitiline tähtsus. Teie ees on palju prioriteete, üks nendest Lissaboni lepingu ratifitseerimine ning välispoliitika tugevdamine. äärmiselt tähtis on ette valmistada strateegia Atlandi-üleste suhete vallas, arvestades uue presidendi valimist USA-s. õnnitleksin ka ja soovin ka president Václav Havelile peatset paranemist. nüüd härra Preits. suur tänu, Tšehhi eesistuja näitas üles valmisolekut sekkuma läbirääkimistesse Horvaatiaga, kui need peatusid. tuletaksin teile meelde, et iga kandidaat peab esitama äh, tõeseid dokumente, kui dokumendid ei ole tõesed, siis äh, tuleb äh, sellele riigile seda meelde tuletada. ja tegelikult ju Horvaatia tõmbas oma dokumentides piiri maakaardile ja ei öeldud, et see on küsimärgi all olev piir, vaid lihtsalt tõmbas selle omavoliliselt. sellised dokumendid muidugi ei ole tõesed ja sugugi mitte usaldusväärsed. tegemist on kahe riigi vahelise äh, vaidlusega, mis tegelikult on suhteliselt sõbralikes suhetes ja teevad head koostööd, kuid siiski on tegemist äh, tüliõunaga ja see tuleb lahendada ja lahendada mujal Äh, Sloveenia ei pea ainsana viitama kogu aeg nende dokumentide äh, valelikkusele. Äh, tuleb tuletada meelde sellele riigile, et tuleb esitada dokumendid, mis vastavad Euroopa standarditele. mis oleks võimalik lahend? on esitatud palju alternatiive ja ma olen veendunud, et Tšehhi eesistujana üritab leida adekvaatse lahenduse ja võib-olla oleks üks lah-, üks lahendusele viiv tee see, et Horvaatia esitab äh, ka mm, sellise dokumendi, milles valitsus tunnistab, et tegemist on ainult äh, ajutiste piiridega ja et sellega käivad kaasa selled ja selle, niisugused, niisugused tingimused, siis me võib-olla saame edasi liikuda ja võimaldada Horvaatia liitumise liiduga niipea kui võimalik, see on ju ometigi Sloveenia huvides. soovin teile aga veel kord äh, edu eesistumiseks ja mikrofon katkestatakse. suur tänu, härra Falber. suur tänu kallid kolleegid, paljud teist on meie presidenti kritiseerinud, kuid mina teie ridadega ei liitu. Tšehhi muinasjuttudes oli tihti peategelaseks kuningas, kes oli tark ja samas ei tahtnud kõike mõista. kuid äh, täna äh, ei ole Praha äh, lossis küll selline mees istumas me oleme sõbrad olnud temaga kakskümmend aastat ja ta teeb üldiselt nii, nagu ta ütleb. ja ma ei tea, ja ma tõesti loodan, et see eesistumisaeg ka teda õpetab. vähemalt öö, öö, loodame kõik nii mida iganes, tegemist on minu koduriigiga ja, ja ma ei ole sellise kriitikaga nõus. suur tänu ja nüüd proua Plestinška, kaks minutit, palun. suur tänu. Äh, proua president, kallid sõbrad, kõne alguses tahaksin äh, heameelt äh, avaldada selle üle, et Tšehhi oma eesistumise alguses hajutas igasugused kõhklused selles osas, et uuel liikmesriigil justkui ei ole võimalust olla edukad. Tšehhi Vabariik on väga kiiresti reageerinud näiteks kaasasektori probleemidele ja gaasiprobleemidele üheksakümmend seitse protsenti Slovakkia gaasist tuleb Venemaalt ja koos Bulgaariaga oleme kõige raskemates oludes ja seega lubage mul siin tänada peaminister Topolaneki isiklikku pühendumist Venemaa ja Ukraina vaheliste suhete arendamiseks. Slovakkial endiselt gaasitarnet ei ole ja seega on meil teie tõusvat abi täna ka vaja. Euroopal on vaja äh, ühtset äh, tööd äh, gaasiküsimustes. Äh, Venemaa ja Ukraina vahelised konfliktid tuleb lahendada. ma olen täiesti veendunud, et tuleb senistest sündmustest aga oma õppetunnid saada, on väga vaja välja selgitada piirkonnad, mil, kus äh, Euroopa Liit on sõltuvuses Venemaast ja vastupidi. suhted Venemaaga on väga olulised, kuid samas ei saa nüüd öelda, et Venemaa kasutab gaasi lihtsalt poliitilise vahendina me peame mõtlema oma energiaallikate mitmekesistamisele ning Nabucco torujuhtme eh, ehitamisele. peaminister, Slovakkia on täna eh, väga raskes olukorras, tegemist on erakorralise olukorraga ning loodetavasti te olete nõus sellega, et Puhunitse tuumareaktor taaskäivitatakse. meil kuid veel üks probleem, millele viitaksin tähelepanu, inimeste vaba liikumine Euroopas, meil on vaja tõesti täita see loosung Euroopa ilma piirideta ja loodetavasti see läbi läheb. Äh, proua president kutsub saadikud üles vaikselt kohale istuma ja nüüd härra Koteretš, üks minut. proua president, härra peaminister endise teie kaasmaalasena tervitan teid Euroopa Parlamendis ja soovin edu agenda elluviimisel. Teie peamised prioriteedid on Euroopa praegused päevakajalised probleemid, kuid ärgem unustagem ka sotsiaalseid küsimusi, mis on olulised suurele osale Euroopale. Ku-, Slovakkia on üle läinud eurole, Eurotsooni riigid teevad senisest veelgi tihedamat koostööd ja loodetavasti teie omalt poolt panustate Tšehhi Vabariigina Lissaboni lepingu allakirjutamisel. ärgem unustagem seda, millised on need prioriteedid, mille te olete välja toonud, need on raskesti eh, elluviidavad, kui te tahate, et Euroopa Liit oleks eh, maailma tasandil tõsine tegija, siis eh, tuleb see leping vastu võtta. tulemas on Euroopa valimised, ning äh, osalus äh, ja tulemused on Euroopale viieks järgmiseks aastaks väga olulised. Slovakkia on välja kukkunud jäähoki maailmameistrivõistlustel, aga katkestatakse mikrofon. üsna mitu kolleegi on palunud sõna vaba mikrofoni voorus, aga aeg on juba ümber saanud. seega me peame piirama kõnesaajate arvu täpselt viiega ja sõna saab härra Kelam härra peaminister, ma tahaksin avaldada Eesti poolt sooja toetust teie eesistumisele. Äh, tõesti, suurenenud konkurentsivõime on parim ravim majanduskriisile ja nelja vabaduse tagamiseks. ma toetan teie mõtet välja arendada idamõõde, äh, partnerlusmõõde me mõistame täna, kui oluline on kaasata selliseid riike nagu Ukraina ja Gruusia õigusriigi ja demokraatia, demokraatliku vastutusega riikide perre. eelmise aasta septembrikuus äh, tegi Euroopa Parlament ettepaneku august kaks, kahekümne kolmas august kuulutada kommunismi ja natsismi ohvrite ühiseks mälestuspäevaks. me eeldame, et te võtate siin juhi rolli veenmaks kahtekümmet seit-, konkreetset valitsust, et järgmise aasta, et järgmisest augustist juba hakatakse tähistama seda päeva. meeldame ka seda, et äh, te võtate juhi rolli, äh, moraalse juhi rolli ka totalitaristliku kommunismi ajastul sooritatud kuritegude karistamise osas. suur tänu, proua Tikau, palun! doamnă președintă domnule comisar domnule prim ministru lugupeetud kolleegid majandus- ja majandus ja e, energeetika on praegu meie e, tähtsõnadeks. tõepoolest, meie kodanikud ootavad, et Euroopa institutsioonid kaitseksid neid praeguses kriisis, tagaks nende elukvaliteedi. on vaja e, suurendada Euroopa Liidu energiatarnekindlust, energiaga varit, varustatust ning ma tõepoolest paluksin, et vaatamata eelseisvatele valimistele, näiteks Tšehhi eesistuja eesistujatena tõelist poliitilist eh, selgust ning eh, töötaks selle nimel, et kaitsta kodanikke ja aitaks tagada energiavarustuse. ma loodan, et Euroopa Komisjon eh, tõepoolest aitab energia tõsta teie prioriteetide tippu ning toetab teid kõikides nendes ettevõtmistes. suur tänu, proua Tikao ja nüüd härra Matsakis, üheks minutiks. meil on tõepoolest dramaatiline eh, kogemus Vene kommunismiga minevikus, aga nüüd eh, Euroopa Liit eh, peab ennast siduma väga tõsiselt USA-ga, aga teie tahate praegusel hetkel võtta enda pinnale Ameerika Ameerika rakette ja teie seate praegusel hetkel ohtu terve Euroopa tuleviku, eh, seistes vastu niisuguses eh, vaenlasega ja kahtlustava riigiga, nagu on eh, Venemaa ja meie pinnal ei ole mitte mingisugust võimalust me ei tohi siia tuua rakette te ei saa mõlemat te peate valima kas euroopa liidu või usa suur tänu härra matsakis ma palun, et saalis oleks vaikus. ja nüüd härra Petrovski, sõna üheks minutiks. suur tänu. peaminister, daamid ja härrad. Tšehhi eesistujana on esimene, kes eh, ei ole pidanud eh, Euroopa Liit, eh, Lissaboni lepinguga liitumist enda prioriteediks. ma seepärast arvan, et te tõepoolest ikkagi toetate Euroopa ühemeelsust ning demokraatiat Tšehhi eesistujana on muidugi võtnud eh, tähelepanu all olulised teemad nagu näiteks energiatarnekindlus, kuid Eh, kuigi on tehtud juba head tööd eh, gaasikriisi osas, siis eh, kõiki neid eesmärke, mida te olete endale seadnud kuueks kuuks, ei saa te ellu viia, kuid siiski te olete näidanud, et te olete tegutsenud efektiivselt, kuigi väga paljud on teile ennustanud musta tulevikku. viimane kõneleja on härra Dajanov, ma palun, kolleegid, olge vaiksed. Stojanov. Rastovanov, Стоянов. До мен достигна новината. Suur tänu, proua president. Mina kuulsin, et eh, Brüsselis tehakse tööd eh, sellise eh, Brüsselis on välja pandud kunstiteos, kus äh, kujutatakse ka Bulgaaria tualettruume. see küll ei kanna ideed Euroopa väärtustest. ma nõuan, et see koheselt eemaldataks ning et äh, see isik, kes selle eest vastutab, kannaks ka vastutust. selline kunstiteos, kui seda ei kõrvaldata, siis äh, mina koos oma kolleegidega protesteerin. president. sellega on sõnavõtud lõppenud minister Topolanek, teil on sõna nõukogu nimel. suur tänu. oma lõppsõnades tahaksin ma kõigepealt tänada kõiki nende arvamuste eest. vastuvõtt on olnud teie poolt väga soe, soojem, kui ma oleksin osanud oodata ma pean ütlema, et Tšehhi eesistumine ja minu positsioon nõukogu eesistujana äh, kavatsevad pidada tihedat sidet Euroopa Komisjoniga ja on seda ka teinud. esimesed nädalad äh, on näidanud, et igapäevane alaline intensiivne kontakt mitte ainult härra Barrosoga, vaid kogu komisjoniga tagavad ühised jõupingutused ühise protsessi, selle, et me kõik liigume ühes suunas, tegeledes igapäevaste väga spetsiifiliste ja konkreetsete probleemidega ja ma tahan tänada siin president Barrosot selle tiheda koostöö eest. enne siia tulemist andsin lubaduse, et ma ei hakka naljatama. aga ma arvan, et ühe nalja ma siiski tegin. kuid seda vist ikka päris ei mõistetud. ma üritan edasi, nii et lõpuks ehk jõuab ka kohale isegi läbi saksa keele. Lissaboni leping ei saa olla mantra. seda tuleb näha kui vahendit, mitte eesmärki. see on vahend, mille kaudu me soovime saavutada paremat Euroopa Liidu toimimist. kindlasti ei saa seda kellelegi peale suruda, igal liikmesriigil on omad instrumendid ja omad eeskirjad, mille läbi saavutada ratifitseerimine. lepingu allkirjastamisega ei deklareerinud ma, et ma saan ennetada parlamendi kahe koja otsuseid, nad on sõltumatud oma otsustes. me ei tahtnud ette rutata ka Iiri rahva otsusest, sest me ei saa lepingut kellelegi peale sundida. ma arvan, et leping on vajalik, sest kindlasti muudab see Euroopa Liidu äh, toimimise sujuvamaks. ma ei hakka sellest enam rohkem kõnelema, ma olen juba piisavalt öelnud. ma kasu-, tahaksin ka Churchilli sõnu Äh, kirjeldamaks seda, mis praegu toimub. rohkem kriise pole võimalik ette näha, sellepärast et minu märkmik on juba otsast otsani täis, ütles Churchill. esimesed kaks nädalat näitasid, et et me oleme prioriteedid õigesti seadnud, et me oleme ettevalmistused teinud õigesti, me alustasime probleemidega tegemist niipea kui võimalik juba detsembrikuus, juba Prantsusmaa eesistumise ajal ma pean vabandama kõikide ees, et ma ei ole võimal-, võimeline kõikidele küsimustele vastata, kuid äh, üldine üldised küsimused, inimkaubandus, narkootikumid, lapsed, on tähtsad teemad. parlament äh, arutab jätkuvalt tasakaalu vabaduste ja turvalisuse vahel. sarnane arutelu leiab aset ka minu koduriigis. see näitab, et kogu õigusloomeline kava, mis puudutab nõukogu otsust inika-, inimkaubanduse vallas, on teema, mida me tahame kiiremini edasi viia. laialt on arutatud ka Nabucco küsimust, kuid Nabucco saab olema täiend teistele transiiditeedele ainult siis, kui on olemas ka alternatiivsed ressursid. Ukraina kriis, minu Tšehhi kolleeg härra Zelenets ütles, et tegemist on geopoliitilise probleemiga. kui me ei saa, kui me ei anna Ukrainale võimalust edukalt oma siseprobleeme lahendada. ja kui me ei mõjuta gaasiturul osalejaid, siis me, siis me kaotame Ukraina selles mängus. loomulikult see on geopoliitiline probleem, me saame ainult spekuleerida selle üle, mida see kriis tähendab, kas see tähendab lühikest hinnatõusu või see tähendab, et rohkem survet avaldatakse Nord Streami suunal. kas see on jõupingutus selleks, et takistada Ukraina lääne poole liikumist? kuid seda probleemi tuleb näha, seda probleemi tuleb näha paljude probleemide taustal, see ei ole lühiajaline probleem ega eelda ka lühiajalist lahendust. vastuseks küsimusele, kas Euroopa peaks olema liberaalsem või sotsialistlikum, ma üritan veel kord nalja heita teen ettepaneku kompromissiks, see peaks olema liberaalkonservatiivne Euroopa, mille suunas me peaksime liikuma ja see jääb ka minu viimaseks naljaks siin. kas Euroopa, kuidas toimivad Euroopa majandused euro kasutuselevõtu suhtes, esimesest novembrist sellel aastal Tšehhi Vabariik teatab võimalikku kuupäeva, millal ta, millal ta liitub Eurotsooniga Tšehhi Vabariik on juba saavutanud enamuse Maastrichti kriteeriumitest. me tahame ka õnnitleda Slovaki kolleegi ja partnereid euro kasutuselevõtu puhul. ootame ära edasised arengud majanduskasvu ja stabiilsuse osas, selles osas, kuidas kõiki nõudeid täidetakse. ma kardan, et eeskirjade lahjendamine on häiriva mõjuga, kui me räägime eeskirjadest ja reeglitest ja nende täitmisest. siis loomulikult me rõhutame seda, et täita tuleb riigiabi direktiivi ja konkurentsi tingimusi. reegleid tuleb täita nii headel kui halbadel aegadel, siin peab see reegel absoluutselt kehtima. aga üks kommentaar eh, barjäärideta Euroopa kohta. sellel loosungil on vähemalt kolm tähendust. majanduslikus mõttes tõkete kõrvaldamine siseturul see on ka, sellel on ka intellektuaalne mõõde, see tähendab äh, eurooplaste mõtlemisest barjääride kõrvaldamine ning on meil ka välisbarjäärid, äh, vabanemine protektsionismist, vaba osalemine maailmamajanduses, selle, see on äärmiselt oluline instrument, mis võimaldab meil loodetavasti globaalse majandus- ja finantskriisiga toime tulla ning äh, ellu viia Washingtoni lõppjäreldused. ja veel paar sõna äh, ühel teemal, mis isiklikult on minu jaoks väga tähtis. paraku Václav Havel on haiglas. ta on väga tõsiselt äh, haige. ta on see inimene, kes on mm, meie pre- ja post-novembri suundumuse sümboliks ta oli esimene, esimene Tšehh, kes pidas kõne Euroopa Parlamendi ees ning meie kõigi nimel tahaksin soovida talle kiiret tervenemist. pár reakcí zcela konkrétních na poslance tohoto tělesa. ja veel mõned sõnad selleks, et vastata kõnelejatele. mure, mida väljendas härra Rutšek, on mulle südamelähedane, võiksin mainida vähemalt kuut juhtumit viimase viieteistkümne aasta jooksul, kus probleeme on olnud palju riikides, mis olid eesistujamaadeks, kuid siiski olid need edukad eesistumised. näiteks kui Maastrichti leping võeti vastu oli Belgias palju probleeme. oli ka sisemine poliitiline kriis. Amsterdami lepingu ajal, Saksamaa eesistumise ajal, Schröderil oli terve rida probleemi, La Fontaine isegi lahkus parteist ning kui euro võeti ka kasutusele, oli Prantsusmaa, oli Hispaania eesistumine, kus Asmaril oli palju probleeme seega ei ole vaja liiga palju muretseda siseprobleemide pärast Tšehhimaal, millel ei ole mõju Tšehhi eesistumisele. tuumafoorum, tuumaenergi, energia. me ei taha mingisuguseid tulemusi kellelegi ette kirjutada me tahame tuumafoorumi korraldada koostöös Euroopa Komisjoniga, lootes, et see algatab äh, uue arutelu võimaluste, riskide, vajaduste üle, kõige selle üle, mis on praegu laual, me tahame tabudest äh, loobuda. see saab olema selle Tšehhi ja Slovaki foorumi eesmärgiks Ukraina osas Slovakkia ja Bulgaarial on samad probleemid, nad sõltuvad mõlemad eh, sada protsenti Ukrainast tulevast gaasist. Slovakkia on juba piiranud tuhandete tehaste tööd. Nad on väga keerulises olukorras. olen iga päeva, iga päev peaministriga kontaktis me peame olema palju rangemad äh, Venemaa ja Ukraina suhtes. ning ma arvan, et järgmised sammud peavad olema palju tõhusamad. nii need, äh, mida võtab Euroopa Komisjon kui Tšehhimaa eesistujana, me peame otsima uusi instrumente, mis võimaldaks meil probleemidest üle saada. tehnoloogilist gaasi kasutatakse väga sageli ettekäändeks selleks, et tarneid mitte teostada ning see tuleb lõpetada. palju ei ole siin ka öeldud Balkani riikide kohta. on olnud probleeme, kolleeg Petra teab väga hästi, et Sloveeni ja Sloveenia ja Horvaatia probleemid liitumis, on tähtsad liitumiseelse protsessi jaoks. sellel on mõju liitumiseelsetele kõnelustele ja seepärast soovin kõnelusi pidada mõlemate peaministrite ja parlamenti ja presidentidega selleks, et ma saaksin oma isikliku panuse anda piiriprobleemide lahendamisse Sloveenia ja Horvaatia vahel. oleks veel palju öelda kuid ma ei taha siin enam pikemalt äh, kõneleda, et ka teie saaksite oma arutelusid jätkata. ja minu lõppsõna. me hindame kõrgelt võimalust olla rahvaste ühenduse liige, mis loodi nendel alustel, nendel väärtustel mis on ka meie väärtused. novembris kaks kaheksakümmend üheksa. au on olla eesistuja selles ühenduses. kujutage ette inimest, kes oli kolmekümne kolme aastane aastal kaks tuhat ühe, kaheksakümmend üheksa, ta poleks osanud unistada tänasest päevast, see on suur au. ja kõige kõrgemalt hindame me seda, et meil on võimalus vabalt kõneleda, vabalt arutleda, probleeme on palju, kuid tänu sellele, et meil on vabad kõnelused, saame need probleemid äh, määratleda, nagu Masaryk ütles, demokraatia võrdub arutelu ning me tahame jätkata sellel teel. olen avatud kõnelustele, vabadele kõnelustele teiega, suur tänu ja ja ootan taas võimalust siia tagasi pöörduda järgmisel korral. suur tänu, härra peaminister, vaikust saalis palun, palub proua president. ja nüüd annaksin sõna edasi härra Barrosole. proua president, eesistuja, austatud Euroopa Parlamendi saadikud minu meelest oli see arutelu väga huvitav ning mind julgustab see ühtne arusaam tänastest väljakutsetest. ja üldiselt julgustab mind ka see toetus, mida siin avaldati Tšehhi eesistumisperioodile. taas kord, taas kordan oma soovi lojaalselt, konstruktiivselt ja parimas õhustikus koostööd teha Tšehhi sõpradega, nende edukusest sõltub ka Euroopa edukus nii nagu mõned siin on rõhutanud, on tegemist viimase eesistumisega enne järgnevaid Euroopa Parlamendi valimisi. minu meelest on väga oluline, et järgnevatel kuudel näitame me kõik äh, seda, kui äh, olulised on meie institutsioonid Euroopa heaoluks, äh, solidaarsuseks ja majanduslikuks õitsenguks on väga oluline see sõnum välja saata, aga seda ei saa teha mitte ainult Euroopa institutsioonid või ainult liikmesriigid. seda tuleb teha koos eh, tõelises partnerluse vaimus. nii et eh, paljugi sellest, mis saab toimuma järgnevatel kuudel, on määrava tähtsusega Euroopa tuleviku jaoks ning eh, ka meie institutsioonide kaitsmiseks üle terve Euroopa kasutaksin nüüd oma kõneaega selleks, et vastata paarile konkreetsele küsimusele, mis esitati peaasjalikult energia vallas mulle. jah, tõesti, meil on vaja gaasi eh, tarnekindluse direktiiv kiiresti üle vaadata. komisjon tõdes seda juba siis, kui me esitasime eelmise aasta novembrikuus oma strateegilise energiaülevaate ning teeme kõiki jõupingutusi selleks, et seadusandlik ettepanek jõuaks parlamendi ja nõukogu ette niipea kui võimalik. jah, meil on vaja rohkem solidaarsust ja suuremaid edusamme energiakindluse osas Euroopas. see ju meie strateegilise energia ülevaate sisuks oligi, mis alles hiljuti esitati. ning äh, ma kasutaksin ära tänast võimalust taaskord paluda kõikidel liikmesriikidel ja institutsioonidel teha aktiivsemat tööd Euroopa energia solidaarsuse mehhanismide tagamiseks. jah, tõesti, meil on vaja investeeringute mahtu suurendada ja kiirendada, energiainfrastruktuuri, äh, ühtseid võrke ja energiatõhusust edendada, sellepärast ongi nii üli, oluline äh, saada, äh, et see viis miljardit eurot eelarvest, mis on selle jaoks ette nähtud, ma kutsun nii parlamendi kui ka Tšehhimaa kui eesistuja poole äh, et see kanduks tegelikkusesse niipea kui võimalik. jah, majanduslik arenguga peab kaasas käima ka äh, intelligentne roheline majanduskasv, kui me tahame sellest kriisist tugevamalt välja tulla. meie ettepanekud on teie ees selleks, kuidas kiirendada tõukefondide kasutamist just nendel eesmärkidel. meil on vaja rahalisi vahendeid energiatõhususe ja energiaühenduste jaoks ning läbi ähm, riiklike stimuleerimisprogrammide saame me suunata ka liikmesriikide jõupingutused selles suunas ja nii vastaks see ka nõukogu lõppjäreldustele. lubage ühtlasi öelda, et sellest äh, majanduskriisist välja tulemine ning Euroopa taassuunamine jätkusuutliku arengu teele eeldab endast ka äh, ühenduse õiguste respekteerimist võrdsete võimaluste osas. Euroopa peab jätkuvalt äh, tagama nii meeste kui ka naiste osales, osaluse majanduses, tuleb aidata töö- ja pereelu ühtlustamist. ja nüüd paari sõnaga ka Lissaboni lepingust, millele paljud viitasid. meil on seda lepingut täna vaja rohkem kui kunagi varem. selle peavad nüüd ratifitseerima kõik liikmesriigid, jah meil on vaja muidugi austust avaldada kõikide liikmesriikide ratifitseerimisprotsesside osas, kuid kui valitsus äh, riigi nimel alla kirjutab sellele lepingule, võtab ta endale pühaliku äh, kohustuse see ka jõustada. paljud teist rääkisid äh, Tšehhi eesistumisest ja kui oluline see on. nagu mõned teist ka ütlesid, härra Nassau, härra Brock ja teised tõsiasi, et äh, Tšehhimaa üldse eesistuja on, on juba oluline sündmus. esimest korda on selle positsiooni üle võtnud endine Varssavi pakti riik. esimest korda võtavad endale vastutuse juhtida Euroopa Nõukogu. kui me sellele mõtleme, siis me mõistame, kui oluline saavutus see on, et kakskümmend aastat pärast äh, raudse eesriide langemist on Tšehhi Vabariik Euroopa Liidu Nõukogu eesotsas, et peaminister Topolanek Äh, peaminister ja kõik tema meeskond äh, on võtnud enda kanda selle vastutuse, ma täiesti usaldan teid ja teie samme ja lubage mul jagada teiega üks, äh, ühte lugu eelmisest aastast. nimelt Portugali eesistumise ajal koos Sokratesiga, Portugali peaministriga, olin Tšehhi Vabariigi, Poola ja Saksamaa piire ühendavas punktis ja ma nägin härra Topolaneki äh, emotsioone, ma tunnetasin seda, mida ta tundis seal nende piiride peal, kus kunagi oli äh, eraldusjoon Euroopa vahel ja nüüd on see vabaks ületuspunktiks kõikidele eurooplastele nendest riikidest, see on suur moment, suur ajalooline saavutus ja selle üle tuleb uhkust tunda. ja sellepärast ma olen tõesti veendunud, et oluline on kaitsta meie väärtusi selleks, et äh, sellest äh, eesistumisest kujuneks edukas mõned teie seest ütlesid, et äh, see on oluline ka Tšehhi Vabariigi jaoks, sellepärast et see on väike riik. no andke andeks, Tšehhi Vabariik ei ole väike riik, isegi Euroopa mõistes ei ole see väike riik. ja tegelikult on see teinekord alaväärsuse kompleksi avaldus, kui me peame mõnda oma liikmesriigist tillukeseks riigiks kuid ma tuletaksin teile meelde, et nagu Euroopa projekti üks äh, eitajaid ütles, Polan Riispak, et Euroopa Liidus ei saa enam rääkida suurtest ja väikestest riikidest, kõik need riigid on, kui soovite, mitte suured. probleem on selles, et mõned ei ole seda ise veel märganud. kui me vaatame ülejäänud maailma, kui me vaatame millised on ameeriklaste kaitsejõud, millised on nende tehnoloogiline areng, kui me näeme, milline on Venemaa tohutu mõõde, kui me näeme, milline on Hiina ja India tohu, tohutu demograafiline mõõde, siis rääkige mulle ühest ainsastki suurest riigist Euroopa Liidus, meil ei ole Euroopas enam suuri riike. kõik on suured öö, oma väärikuselt Euroopa Komisjoni jaoks on kõik liikmesriigid ühtselt väärikad, aga kui me tahame olla suured, siis me peame seda tegema koos. me peame koostööd tegema, me peame kasutama kõiki oma institutsioonilisi hoobasid ja ainult siis, kui me töötame koos, saame me teha, tuua esile maailmas muudatusi, mida me vajame, sellepärast on meil vaja Lissaboni lepingut, ühtseid suundi, meil on vaja ühtset pühendumist ja soovin edu Tšehhi eesistumisele, aitäh! suur tänu! ja nüüd me oleme jõudnud arutelu lõpuni, me oleme läinud tunduvalt üle aja, aga tegelikult oli väga huvitava ja olulise teemaga